Good afternoon everyone. tere pärastlõunat kõigile, tere tulemast äh, meie kohtumisele. kõigepealt üks esimehe teadaanne, enne kui me läheme päevakorras edasi, nimelt kohvi antakse täna mm, saalist väljaspool ukse ees, sellepärast et äh, kohvikutöötajad on kuulutanud streigi tänaseks. aga nüüd siis äh, päevakorrapunkt number üksteist, kuulamine fakta osast maksudest kõrvalehoidmine ja maksupettused. meie raporti kirjutab proua Kleeva ning me oleme kutsunud siia ähm, eeskõnelejad äh, härra Robert Stack, Pascal Santamans, äh, kes osalevad meiega videokonverentsi vahendusel, konverentsi vahendusel ja veel on siin härra Philip Kermode, Mike Lewis ja proua Mary Roswell meie külalistena, tere tulemast ja suur tänu, et leidsite aega meiega ühineda. kõigepealt, kui lubate, annan sõna Robert Stackile kõigepealt, kes on rahvusvaheliste maksuküsimuste osas vastutav ase sekretär rahvusvahelise maksunõukogus USA rahandusministeeriumis ja teil on sõna viieks minutiks. suur tänu. mul on väga hea meel, et ma saan täna sõna võtta teie komisjoni ees. ma olen valmistanud ette mõned äh, märkused, kuivõrd äh, offshore maksusüsteemid on äh, pidevalt kasvava rahvusvahelise tähelepanu all on usa ametkonnad keskendunud globaalsele maksu läbipaistvusele me oleme koostööd teinud valitsuste ja finantsinstitutsioonidega selleks et äh, keskenduda maksude aruandlusele ja maksudest kõrvalehoidmise sätetele mida tunta- ja panime selle kokku siis äh, ähm, välismaise maksu vastavusakti fatcasse Äh, paljud ettevõtted on kasutanud väliskontosid selleks et vältida maksude maksmist. usa tahab tagada selle et fatcat ka täidetaks ja seda teeme me läbi järgnevate meetmete kõigepealt ülemaailmsed kokkulepped ja valitsustevahelised kokkulepped selleks et äh, tõhusalt võidelda offshore taksudest maksudest kõrvalehoidmisega on äh, ülemaailmne koostöö eri väga oluline ja sellel eesmärgil on ÜR, on USA rahandusministeerium avaldanud kaks ähm, rahvusvaheliste kokkulepete mudelit, mille eesmärgiks on siis FATCA täitmine. rahandusministeerium Ameerikas on üritanud äh, lihtsustada äh, rahvusvahelise valitsustevahelise kokkuleppega liitumist niimoodi et kõik saaksid seda teha enne 1 jaanuari 2014 rahandusministeerium on praegu ühenduses seitsmekümne viie erineva riigiga ning me oleme juba eh, ühendkuningriigi taani mehhiko iirimaa šveitsi ja norraga sõlminud kahepoolsed kokkulepped ning käivitanud eh, läbirääkimised hispaania itaalia ja saksamaaga. tulevikus kavatseb eh, meie rahandusministeerium kaasata meie partnereid kes seda soovivad üle maailma et nad liituksid fatcaga nüüd äh, määrused. sellel aastal Rahandusministeerium ja meie Maksuamet äh, avalikustasid äh, kõik, kõikehõlmavad FATKA määrused. Need määrused tagavad valitsustele ja finantsametitele kindluse viimaste sammude osas, mis tuleb ette võtta. see puudutab siis USA-s arvete identifitseerimist, info aruandlust, maksudest kõrvalhoidmise küsimusi ka äh, välismaiste finantsettevõtete jaoks. lisaks sellele öö, äh, oleme me laiendanud öö, äh, automaatse infovahetuse kõikidele tasanditele ja et see oleme nõudnud seda et see oleks prioriteet ning oleme käivitanud pilootprojekti mida kus on seitseteist 17 partnerid, see puudutab siis mitmepoolset automaatset infovahetust äh, nende liikmesriikide vahel ja teiste poolt äh, ja paljud teised on seda toetanud, suur tänu. Äh. suur tänu, härra Stak. me läheme edasi järgmise kõneleja juurde. täna pärastlõunal, kes on härra Pascal Sanama, kes on maksupoliitika ja maksuhalduse keskuse ke äh, direktor OECD juures ning annamegi kohe sõna härra Santamane ja viieks minutiks ka läbi videokonverentsi. Uh, yes, hello and uh, uh, good afternoon, I hope you can hear me. Äh, tere pärastlõunat, ma loodan, et te kuulete mind. Äh, ma tänan teid selle võimaluse eest täna siin rääkida, mul on väga hea meel, et OECD on täna ka siia konverentsile kutsutud kahjuks aga härra Santamaal oli viimase hetke hädaolukord tekkis ja seetõttu olen tema asemel. mina olen äh, infovahetuse eest vastutava äh, osakonna juhataja OECD juures. ma tahaksin teile anda kõrgematasemelise ülevaate ja seda lühidalt sellest, mida OECD teeb automaatse infovahetuse valdkonnas enne kui ma selle juurde lähen, teate te ilmselt äh, ka sellest tööst, mida me teeme automaatse infovahetuse osas päringute läbi. Äh, meil on rahvusvahelised standardid ning seda on, sinna on kaasatud sada kakskümmend äh, erinevat liiget erinevatest riik, riikidest. aga automaatse infovahetuse osas ma tahaksin öelda kõigepealt, et me töötame väga lähedalt koos Euroopa Liiduga nendes küsimustes Euroopa Liit on esindatud ka meie koosolekutel ja see on väga oluline, et me koordineeriksime oma tööd väga lähedalt, eriti just, mis puudutab eh, tehnilisi standardeid, et meie tehnika töötaks, et see oleks koostalidusvõimeline ja eh, nii oleks meie töö tõhus. kahe tuhande kaheteistkümnendaks, eh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tegime me ka aruande, panime kokku automaatse infovahetuse kohta ning automaatse infovahetuse staatuse kohta G kahekümne kohtumiseks, kui eh, G kahekümne liidrid Los Caboses eh, juulis kohtusid. see annab ülevaate, kus kohas me oleme automaatse infovahetusega ning viitab sellele, et tegelikult seda infovahetust juba on päris palju nii Euroopa Liidu sees kui sellest väljaspool Taani näiteks on maailma juhtrolli äh, võtnud automaatses infovahetuses, sest infovahetus toimub juba seitsmekümne viie erineva riigiga. arvestades, kuivõrd olulisemaks on muutumas automaatne infovahetus aitab see meid tegelikult äh, maksudest kõrvalehoidmist äh, vältida. OECD-ga oleme me äh, tugevdanud oma püüdlusi selleks, et tagada standardiseeritud, turvalist ning tõhusat mudelit automaatseks infovahetuseks ning seda pangakontode osas. ning oluline on see, et me looksime süsteemi, mis oleks üleilmne nii et maksudest kõrvalehoidjad ei saa lihtsalt ühest kohast teise vabalt liikutada oma raha. samuti see väldib eh, erinevaid eh, kulusid, mis tekivad mitteühelduvatest süsteemidest ja kolmandaks, see peab olema loodud just eh, riikide vajadustest lähtuvalt see tähendab seda, et äh, see peab äh, ka ettevõtlusregistreid kaasama, et maksupetturid ei saa kõrvale põigelda ning et maksupetturid ei saa lihtsalt äh, ka erinevate finantssoodete vahel vahetada ja siis niimoodi makstud maksmata jätma. kui kahe, G kahekümne juhid ja keskpankurid aprillis Washingtonis kohtusid, siis nad palusid meilt, OECD-lt et me töötaksime koos G kahekümne riikidega ja annaksime neile aru uue multilateraalse standardi osas, mis puudutab automaatset infovahetust. Te ilmselt teate ka, et G8 eesistuja on palunud meil kokku panna aruanne automaatse infovahetuse arendamise kohta just multilateraalses kontekstis ning äh, nii nagu Robert Stark ütles, on äh, olnud äh, ka piloot, pilootfaasis osalenud mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid. me oleme selle protsendi, protsessi alguses, oleme optimistlikud ning loodame, et me saame G kahekümne tähtaegadest kinni pidada. meie töö on loomulikult eh, baseeruv eh, FATKA mudelil, ühel konkreetsel automaatse infovahetuse süsteemil, aga me tahame kindlasti kasutada ära neid võimalusi, mis juba olemas on, nii et jalgratast ei taha me leiutada ei Euroopa Liidu osas eh, ega ka rahapesuvastaste meetmete osas. ning meie järgmine kohtumine toimub juunis, tuues kokku OECD ja G kahekümne riigid ning me loodame luua süsteemi, mis on üleilmne, mis vastab äh, ülemaailmselt valitsuste vajadustele, aga samal ajal hoiab äh, koostoimevõime kulud äh, väga madalad, nii et finantsinstitutsioonid ja valitsused ei peaks selle eest lisakulu maks-, lisamaksu maksma. suur tänu tähelepanu eest! aitäh ma vabandan, et ma teid äh, nimetasin enne härra Pascal Santamaniks, sest me ei teadnud, et tema isiklikult ei saanud osaleda. nüüd aga anname sõna härra Philipp Germaudile, kes on komisjoni maksunduse tolliliidu peadirektoriaadist viieks minutiks. palun, härra Germaud. aitäh, lugupeetud liikmed komisjonil on väga hea meel, et automaatne infovahetus on saanud väga laialdase toetuse. nimelt niimoodi tehakse koostööd maksuametite vahel. Te teate, et Euroopa Liit on olnud esirinnas, tunnustades seda, kui väärtuslik on automaatne äh, infovahetus selleks, et võidelda piiriülese maksudest kõrvalehoidmisega. Euroopa Liit on juba kahe tuhande viiendast aastast äh, Euroopa Liidu hoiuste maksustamise direktiiviga eh, juba algust teinud ning eh, praegused IT-süsteemid on samuti juba eh, korrastatud selleks, et tagada seda, et me aja jooksul saaksime lugeda selle ettevõtmise õnnet, õnnestunuks ning tegemist on väga laialdase piiriülese infovahetusega, mis on ning halduskoostöö direktiivis on samuti paika pandud uued kategooriad äh, kapitali ja sissetulekute alal, kus siis automaatne infovahetus on toimumas ning komisjon on praegu samuti välja töötamas vajalikke praktilisi IT-süsteeme, et seda saaks teha, nii et tahaksin teile ütelda, et me oleme praegu protsessis ning meie tervitame seda, et ülemkogu on äh, algatanud äh, seda, äh, algatanud laiendamist automaatses info, infovahetuses ning äh, te kuulsite ka, mida meie Ameerika kolleegid selle kohta ütlesid. samuti me tervitame viie liikmesriigi algatust, kes on äh, loomas tõhustatud koostööd automaatse informatsioonivahetuse alal. see näitab seda, et liikmesriigid on kokku leppinud selles või on nõus, et on vajalik äh, teha koostööd infovahetusega. ning praegu soovib järgnevatel nädalatel tulla komisjon välja uute ettepanekutega selleks, et automaatse infovahetuse meetmeid halduskoostöö raames tugevdada. ning äh, sellise dire-, selle direktiivi laiendamine koostöös äh, äh, üle vaadatud hoiuste direktiiviga, mis loodetavasti selle aasta sees toimuma hakkab, viib meil uuele tasandile, Euroopa Liidu tasandil need standardid, mida saab kasutama hakata kui me nüüd vaatame, kui palju siis on kokku summas Äh, infot vahendatud, äh, siis võib-olla see ei tundu nii suur, kuid oluline on ka kvaliteet liikmesriigid on äh, USA-ga leppimas kokku FATCA osas ning see annab üksteisele siis äh, Eh, piiriüleselt väga head vahendid selleks, et teha koostööd maksunduse vallas. siin on see eh, risk, et eh, liikmesriikide kahepoolsed ja mitmepoolsed lepingud võivad viia moonutusteni, mis meie sisuturgu kahjustavad ning seega uus direktiiv annab meile kätte tõhustatud meetmed Euroopa Liidus info vahetamiseks, annab meile sidusa lähenemise ning rahvusvahelisel tasandil toetab komisjon G8, G20 ning OECD ettepanekuid selleks, et edendada rahvusvahelist äh, automaatset info, ähm, infovahetust ning et panna paika ka rahvusvahelised standardid Euroopa Liidul on antud valdkonnas automaatse teabevahetusega väga suured kogemused sellepärast et meil on juba olemas praegu toimiv automaatne infovahetussüsteem ning seega Euroopa Liidu teadmised ning kogemus peab olema kasutusele võetud üleilmsete standardide paika eh, panemisel. ning siin viitan eh, kolleegi Robert Stacki eh, sõnavõtule ning äh, me peame halduskoormuse jätma võimalikult väikeseks äh, Maksuametitele. ning ma tahaksin ka Atkin Brossi korrata, et üleilmsete standardite väljatöötamise jaoks on väga hea, et OECD ja Euroopa Liit teeksid koostööd, mitte ainult sellepärast, et panna paika, milline on siis automaatse infovahetuse ehm, ehm, definitsioon, vaid see, millised need mehhanismid on kasutusel, et nad peavad olema omavahel ka eh, seotud ning koos, eh, koos kasutatavad, nii et me peaksime tegema eh, laialdast koostööd selleks, et see nii oleks, aitäh! Dermot. suur tänu äh, ja annaksin järgmisena sõna äh, härra Mike Lewisele, kes on Action Aidi Eurodadi liikme poliitiline nõustaja, aga teil viis minutit suur tänu minu organisatsioon on äh, väga tänulik teile et me saame rääkida teie komisjoni ees äh, sellel teemal ajal mil äh, on avanenud tohutud võimalused võitluses maksudest kõrvalehoidmise vastu nagu öeldud ma töötan action aid organisatsioonis mis tegutseb kaheksas euroopa riigis ja kolmekümne seitsmes ülejäänud maailma riigis me töötame koos eurodadiga mis on euroopa ülene vabakondade võrgustik kes tegutseb nendes küsimustes ilmselt on meil rohkem öelda teie kuulamise teise osa juures, kus me räägime FATKA rollist äh, automaatse infovahetuse laiendamisel. meie organisatsioon on automaatse infovahetuse standardite eest võidelnud juba kaua, nii et kõik riigid, sealhulgas arenguriigid, võiksid riik, liikuda ja et äh, maksuparadiisid ja infot varjavad riigid liituvad. me loodame, et äh, see eesmärk äh, saavutatakse siis kui üle terve euroopa liidu fatca sarnased automaatsed infovahetussüsteemid sisse tuuakse ja et liikmesriigid äh, toetavad ka seda äh, ülemaailmset standardit suured võimalused on tekkinud sellega et ühendkuningriigi ülemere territooriumid kes on allutatud ühendkuningriigile on hiljuti öelnud, et nad on valmis informatsiooni jagamise lepinguga liituma nendes jurisdiktsioonides, kes infot varjavad teiste riikide eest. ja see on väga potentsiaalne meie jaoks. pööraksime tähelepanu kolmele potentsiaalsele probleemile fakta äh, kasutuselevõtule Euroopa Liidus ja G20-st väljaspool ja ma arvan, et need on sellised komistuskivid, millele mõtlevad äh, ka väga palju OECD liikmed ja teised, kes tahavad, et sellest standardist kujuneks ülemaailmne standard. kõigepealt äh, nii bilateraalsed USA FATCA kokkulepped ja see äh, tärkav suure viie Euroopa FATCA kokkulepe sõltub otseselt äh, suure majandusliku kaaluga riikide Äh, võimest äh, infot varjavad riigid panna liituma. praegu jäetakse arenguriigid tegelikult üksinda ja risk äh, kaasneb sellega see, et ainult Euroopa Liidus tulebki see automaatne infovahetus käibele ja sellega see piirdub ja väga vähe on võimalusi Euroopas ja Põhja-Ameerikas sundida infot varjavad riigid liituma ja oht on, et see viib kahefaasilise süsteemini, kus arenguriigid on äh, väiksema infovahetusstandardi küüsis ja äh, võetakse kasutusele sellised infovahetusinstrumendid mis ei äh, kaasa maksuparadiisi. meie meelest on väga oluline et liikmesriigid ja euroopa komisjon ei keskenduks mitte ainult sellele pilootvahendile suure, suure viie, viie, viie suure seas vaid et kaasataks ka teised liikmesriikide partnerriigid sealhulgas ka arenguriigid teiseks, kui FATCA ja see tärkav Euroopa kokkulepe tõesti peaks kujunema platvormiks, mis on ka globaalselt ligipääsev, siis need, pääsetav siis need standardid, millele, mille aluseks, mille alusel tulles ühitatud peavad tagama arenguriikide juurdepääsu informatsioonivoogudele ilma et nad peaksid lisakoormaid võtma väga paljudes arenguriikides pole lihtsalt äh, maksuametitel seda suutlikkust ja tegelikult äh, teatud piirkondades rahvusvahelise kokkuleppe alal on selline koostöö juba äh, kanda kinnitanud äh, äh, printsiip näiteks kaubanduse osas ja see võiks olla ka nii automaatse infovahetuse osas. asümmeetria peaks olema aga ajaliselt piiratud ja piirnema ainult nende riikidega kus kus riigil endal on väga vähe piiriüleseid hoiuseid süütlik, suutlikkuse ülesehitamise süsteemid tuleks juurutada selleks, et äh, need äh, riigid, kes ei ole kaasatud praegu, võiksid äh, perioodi jooksul liituda ja nagu me aru saame, OECD sellele juba mõtleb Euroopa Liidus ja, ja me tunneme selle ju üle suurt heameelt. kolmandaks, kuigi automaatne informatsioon maksumaksjate äh, üle mere või välismaise sissetuleku ja finantsvarade kohta on väga oluline paljude äh, arenguriikide jaoks ähm, on infovahetus äh, ka samuti nendele väga oluline ja seda ei tohiks unustada äh, näiteks räägime me siin siis maksuametite vahelisest suhtlusest konkreetsete juhtumite ja puhul ja see võiks viia lõpuks ka ühtsete ja ühel ajal läbiviidavate audititeni. selline laiem ja sügavam rahvusvaheline koostöö võib tuua tohutuid äh, tulemusi näiteks äh, kok- rahvusvaheline üksteise abistamise kokkulepe maksuküsimustes mitte ükski euroopa liidu maksuparadiis ei ole sellele konventsioonile alla kirjutanud ja surve neile ainult väheneb kui majandused lähevad üle fatca põhisele infovahetusplatvormile nii et me peaksime öö, hoolitsema selle eest et öö, fatca eest võitlemine tegelikult öö, öö, sunnib aeglustuma teised süsteemid öö, ja fata küll on oluline aga ka need teised süsteemid võivad vilja kanda suur tänu härra lewis ja järgmisena annaksin ja viimasena ekspertide seas sõna proua marie rosvalile kes on euroopa pangandusföderatsiooni fiskaalkomisjoni esimees teil on viis minutit samuti suur tänu härra esimees daamid ja härrad kõigepealt ma tahaksin tänada mind siia kutsumast Euroopa Pangandusföderatsiooni poolt ning äh, suur tänu selle võimaluse eest arvamusi vahetada sellel väga olulisel teemal täna. kui FATCA tegi läbi õigusloomelise protsessi Ameerika Ühendriikides, siis Euroopa pangad ning ka teised finantsinstitutsioonid said väga kiiresti aru, kuivõrd oluline on see Ameerika Ühendriikide initsiatiiv äh, ka äh, nende jaoks demokraatlikust ja õiguslikust perspektiivist see ühepoolne lähenemine, mida Euroopa mida Ameerika Ühendriigid äh, võtsid, äh, oli väga suur kriitika, äh, põhjustas kriitikat, sellepärast et üks riik ei saa sundida ju oma õigust peale teistele riikidele. Euroopa demokraatlikud protsessid nõuavad seda, et kahepoolne või mitmepoolne leping on vastavalt OECD standarditele vastu võetud ning see on mitmepoolselt ka ratifitseeritud Euroopa Panganduse Föderatsioon esindab Euroopas rohkem kui nelja tuhandet viitesadat panka ning äh, me oleme ka foorumiks FATKA aruteludeks. Euroopa Pangandusföderatsioon äh, võttis kohe ühendust Euro Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumiga ning ka Föderaalse Maksuametiga selleks, et arutada äh, edasisi samme ka esimesest FATKA analüüsist selgus, et tundlike isikuandmete edastamine Maksuametitele oleks Euroopa Liidu ja liikmesriikide õigusega vastuolus. ning meie ühtset pühen-, meie ühtne pühendumus on jõudnud tänasesse olukorda, kus me oleme kahepoolsed lepingud äh, alla kirjutanud, aga nagu öeldud, neid lepinguid on olnud vähem kui kümme ning arvestades rakendamise tähtaegu, mis pankadel on peale surutud, oleme me väga mures äh, väga aeglase tempo üle, mis seda protsessi saadab. vastaselt vastavalt automaatsete andmeedastuste standardmudeli järgi peavad pangandusinstitutsioonid saatma andmed eh, detsembriks käesoleval aastal. kuna me praegu detailidega veel kursis ei ole, siis me teame, et FATCA on Euroopa pankade jaoks kõige suurem väljakutse rakendumisvaatepunktist ning me usume, et tähtaegu tuleb edasi lükata selleks, et Euroopa pangad saaksid eh, ennast vastavusse viia nende standarditega. kaks erinevat mudelit on mudel üks ja kaks, me me ootame, et Euroopa Liidu liikmesriigid kirjutavad alla mudelile üks, mis tähendab seda, et eh, pangad edastavad kohalikele maksuametitele eh, informatsiooni ning eh, kohalikud maksuametid omakorda siis Ameerika Ühendriikide vastavatele ametitele üleüldiselt peaks automaatse infovahetuse tagamine olema meie üldine eesmärk kui me vaatame FATCAt ja mudelit üks, siis peavad pangad vastama kahele väga olulisele äh, tingimusele. esiteks, nad peavad läbi käima praegu olemasolevad andmebaasid klientide kohta. Nad peavad leidma öö, äh, oma öö, äh, kliente, kellel oleks Ameerika Ühendriikide aadress, telefoninumber või raha ülekanded USA-sse ning teine nõudmine on see, et äh, pangad peavad tuvastama Ameerika Ühendriikide äh, kodanikud maksumaksjad, kui nad pangaliendiks saavad ning nad peavad tagada ka, et äh, institutsioonides on süsteemid, mis tuvastavad klientide andmete muutuse andmebaasides. see on väga suur väljakutse finantsinstitutsioonide jaoks ning me oleme väga palju tööd investeerinud väga suurtesse projektidesse ning samuti IT-süsteemide parendamine on nõudnud väga palju raha ja IT-süsteemidesse on vaja olnud äh, programmeerida uusi süsteeme. Äh, võiks arvata, et pankadel on üks suur andmebaas, millega nad äh, klientide eest hoolitsevad, aga tegelikult see tavaliselt nii ei ole. õiguslikust perspektiivist tuleks mainida järgnevat. Euroopa Liidu pankadel on juba loodud süsteemid selleks, et vastata hoiuste intresside maksustamise direktiivile vastavalt komisjoni statistikale äh, vahetati kolm koma seitse miljonit andmeühikut aastal kaks tuhat kümme ning samuti vastame me vastastikuse abi maksuküsimustes direktiivile. kahe tuhande kümnendal aastal vahetati selle äh, direktiivi alusel kolm koma neli miljonit äh, erinevaid ühikut, erinevaid andmeid enne kui ma lõpetan, tahaksin ma rääkida äh, sellest, et väga oluline on see, et äh, topeltraporteerimist vältida, sellepärast et see tekitab ainult öö, äh, mõttetuid kulusid pankade ja nende klientide jaoks. oluline on ka see, et tänaste kehtivate direktiivide ja tuleviku FATCA lepingute vahel oleks öö, väga selge suhe õiguslikust perspektiivist ja loomulikult komisjon mängib siin kõige olulisemat rolli. minu teine märkus on äh, kulutulu perspektiiviga seotud äh, poliitikaloojad tahaksid äh, küll riikide vahel infovahetust tugevdada, aga küsitav on, et maksuametitel nendes riikides on nii palju pädevust ja võimekust, et nad suudavad seda informatsiooni analüüsida ning äh, kokkuvõttes ma tahaksin äh, panna ette, et äh, poliitikaloojad peaksid analüüsima põhilisi põhimõtteid, mis maksualast infovahetust kätleb. kuidas oleks riski baasil hinnatud lähenemine? kui edastatakse ainult äh, sellist informatsiooni, mis on maksundusküsimustes olu, olu, ülioluline, kui me võtame lihtsalt äh, FATKA lähenemise, siis äh, on andmete maht lihtsalt tohutult suurem. oluline on see, et just vajalik informatsioon võetakse välja ja et see ei upuks ära tohutusse andmetulva, millega siis maksuametid hakkama ei saa, aitäh. aitäh, proua Roosvald, nüüd on meil ühine arutelu arutelu komisjoni liikmetega. kõigepealt annan sõna variraportööridele Rahvapartei nimel proua Piedi, Peedikäinen, palun. aitäh omalt poolt tahaksin ma tänada kõiki kõnelejaid väga kasulikude sõnavõttude eest, siin ma kuulasin tõesti väga palju huvitavat, mulle tundub, et me oleme eh, liikumas selles suunas, et eh, selle asemel, et ainult rääkida paremast maksupoliitikast, astume juba konkreetseid samme. ning ma tahaksin rõhutada mõningat, mõningaid punkte, mis minu arvates on äärmiselt olulised, võttes arvesse neid arutelusid, mis meil siin parlamendis toimunud on ning kui võimalik, siis mingil hetkel ma tahaksin kõnelejatelt ka vastused saada nendele punktidele. ning kõigepealt ma tahaksin alustada sealt, kus meie viimane kõneleja pooleli jäi, kus tema peatus ning väga paljud on sellel samal teemal juba rääkinud ja see on siis see vastavus või ühildavus see on äärmiselt oluline punkt, OECD, Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid peavad koos tegema jõupingutusi, et me saaksime kasutusele võtta sellise süsteemi, mis nii tehniliselt kui ka muul moel oleks kasutuskõlblik igal pool maailmas ning see on ju meie hoiuste intresside maksustamise direktiivi aluseks, selleks et võidelda Euroopa Liidus maksudest kõrvalehoidmise vastu niisiis mõistagi eh, esimeseks tuleb ütelda seda, me oleme juba väga pikalt eh, arutanud selle üle automaatne infovahetus, kuidas me tagame, et eh, kõik tulud kõikidest allikatest, kõikide maksete poolt, et kõik see info edastatakse automaatselt vastavatele maksuametitele ühte asja siin täna ei kõlanud veel, nimelt praegu Euroopa Liidus käimasolev protsess ning ma leian, et me peaksime siin rääkima öö, ehm, siis äh, maksukohustuse numbritest, mis oleks kohaldatavad üle terve maailma, nii ettevõtete kui ka üksikisikute puhul. see lihtsustaks äh, halduskoostööd, äh, erinevate asutuste tööd ning maksumaksja seisukohast vaadates oleks see samuti kasulik. teine punkt, millest ma tahaksin rääkida, lisaks automaatsele infovahetusele on mõistagi vajadus äh, kõrgetasemelise andmekaitse järele ning maksumaksjate õigused peavad olema täiel määral kaitstud. teiseks ma tahaksin või kolmandaks pigem tahaksin ma ütelda seda, et lisategevus, mida on, millele on üles kutsunud parlament, nimelt kas me võiksime ülemaailmselt kõiges kokkuleppele jõuda et äh, pangakontode vahetuse piirangud oleksid olemas. nii et äh, rahvusvahelistele ettevõtetele äh, oleksid need kohaldatavad, nii et oleks kergelt tuvastatavad nii tulud kui ka kulud ning samuti ka need maksud, mis on maksetud, makstud vastavates riikides. ning neljandaks tahtsin mainida seda, et ma kutsun üles, et meil oleks siin maksuparadiiside ühine definitsioon OECD definitsiooni arvesse võttes niimoodi, et võitlus selle, nende vastu oleks efektiivsem nii Euroopa Liidu kui ka ülemaailmsel tasandil. avalikud hanked ja toed toetused siis ettevõtetele, mis äh, on äh, esirinnas, kes siis tegutsevad äh, väga laiahaardeliselt ning kes kasutavad siis ka maksuparadiisi. meil oleks vaja või sellisel moel meil oleks võimalik siis kõige raskemad juhtumid arvesse võtta ning siis võtta vastutusele need pangad, mis äh, on seotud maksuparadiisidega ning lõpetuseks tahaksin ütelda seda, et koordineeritud tegevus peaks meil olemas olema ähm, rahapesuvastases võitluses ning kindlasti oleks minu arvates väga kasulik, väga kõrgel tasemel kasulik, kui me selles kokkuleppele jõuaksime Atlandi üleselt ja ka kogu üle maailma et igasuguse maksupettuse vastu oleks võimalik äh, võidelda. et igasugune äh, rahapesu oleks sanktsioneeritud, aitäh. aitäh, proua Piedikäin. nüüd annan ma sõna. no siis kõigepealt esimene sõnavõtuvoor fraktsioonide esindajatele, siis annan sõna tagasi ähm, sõnavõtjatele, sissejuhatajatele, sõnavõtjatele, nüüd sotsialiste nimel Elisa Ferreira, palun. Thank you very much, president. suur tänu, härra juhataja, mina ei ole raportöör, Mojtšak Leeva on meie raportöör maksudest kõrvalhoidmise küsimuses, ta liitub meiega natukene hiljem. mul on äh, üsna mitu küsimust. esimene puudutab strateegiat mitte koostööd tegevate eh, kohtualluvustega. kui me ei keskendu mitte ainult väiksele grupile riikidest, kes eh, jagavad informatsiooni, vaid mõtleme sellele, et eh, terve rida on neid, kes ei ole valmis infot jagama ja kui me nendele ei keskendu, siis me kuidagi tegelikult karistame oma ühiskonna äh, läbipaistvusemeelsemat osa ja jätame kõrvale eh, selle kõige hägusama osa finantstehingutest. milline on siis OECD-s ja G20 strateegia sellise asja vastu ja kui jõuliselt kavatseb Euroopa Liit eh, ja Ühendriigid eh, teiste seas äh, valmis survestama neid äh, riike, et nad avaksid äh, oma süsteemid ja liituksid läbipaistvuse ja koostöösüsteemidega. ärgem unustagem ka seda, et esialgne must nimekiri, mille OECD välja pakkus, äh, kirjutati täiesti hüm- ümber ei kontrollitud aga sugugi mitte suuniseid selle juures nii et see on tõsine probleem teine küsimus ähm, on pigem äh, suunatud härra Kermodile, kes on ähm, maksude peadirektoraadi direktor. minu meelest on oluline mõista, miks ei ole seni olnud võimalik arvestades seda, mida te just ütlesite et Euroopa võib äh, killustuda bilateraalsete lepingute tandriks. kas äh, sellises olukorras ei oleks siis tõhusam, et Euroopa Liit sõlmiks rahvusvahelise kokkuleppe ja tehes seda Euroopa Liiduna kõikide liikmesriikide nimel, eh, sõlmides siis sellise kokkuleppe Ühendriikidega lepingu artikkel kakssada kaheksateist alusel, selleks et tagada, et eh, antud lubadusi ka täidab Euroopa. järgmine küsimus jällegi Euroopa Komisjonile need teie ettepanekud eriti ähm, halduskoostöö direktiivi ümbersõnastamine äh, ja äh, ka äh, hoiuste intresside maksustamise direktiivi ümbersõnastamine ja nii edasi. mida näete ette, milline kalender äh, on ette näha? ja viimane küsimus äh,, aruandlusstandardite äh, vastastiku lähendamine äh, see, kuidas sellega läheb, sest et see oleks konkreetne lähenemine äh, tehingute maksustamise äh, osas kindlasti koostööallikaks ja selles osas on meil veel väga pikk tee käia, aitäh. suur tänu, proua Ferreira. ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna Sofii Intvelt. suur tänu, härra juhataja ma tahaksin natukene fokusseerida meie arutelusid sellepärast et äh, see kuulamine tegelikult äh, minu palvel täna on korraldatud ma olen äh, selle üle vingunud juba kuid et selline asi korraldataks ja see ei keskend- piirdunud minu nägemuses ainult maksuparadiisidele ja maksudest kõrvalehoidmisele laiemalt sellepärast et selle üle arutelu on juba käinud ja me peame seda amoraalseks aga ma tahtsin et me keskenduksime konkreetselt äh, fatcale see on äh, välismaine seadus mida äh, otseselt kohaldatakse euroopa liidu territooriumil euroopa kodanike suhtes ega see asi ei puuduta mitte ainult Ühendriikide kodanikke, vaid puudutab ja mõjutab Euroopa Liidu kodanikke. inimesi, kes on abielus ameeriklasega, kes kannavad kahekordset kodakondsust, äh, inimesed, kellel on lapsed, kellel on pidevad ärisuhted Ühendriikidega, kes on seal tudengid või käivad seal aeg-ajalt ja on pikemat perioodi näiteks teadusuuringuteks ja nii edasi, nii et see ei puuduta mitte ainult me Ühendriikide kodanikke, vaid meie kodanikke ja ma olen oma koja käest küsinud et kas me täpselt sama lõdvalt suhtuksime asjasse kui venelased käituksid nii või hiinlased käituksid nii nagu ameeriklased on käitunud ehk teisisõnu võttes ära meilt võimaluse olla Äh, ise oma seadusandluse tegijad me peaksime natukene ettevaatlikumad olema ja mitte selle lihtsalt heaks kiitma kui me valvsad ei ole siis äh, võib see väga halvad tulemused tuua jah võibolla meie seadusandlus kujuneb täpselt samasuguseks nagu seda on fatca kui see nii on siis väga hea aga praegu on meie kohustus parlamendina kaitsta oma kodanike huve nii et ma tahaksin keskenduda keskenduda meie arutelu fatkale ehk teisisõnu välismaise õiguse rakendamine meie territooriumil. ma hindan kõrgelt äh, ameerika ametkonna äh, osalemist tänasel kohtumisel ja oecd esinemist ka suurepärane võimalus kuidas äh, moodsat tehnoloogiat kasutada aga minu meelest on mööda lastud äh, suur võimalus kutsuda siia ka andmekaitse järelevalvaja äh, euroopas sellepärast et andmekaitsega on siin tõsiseid probleeme selle fatca puhul ja vähemalt peaks järelevalve käest küsima andmekaitse järelevalve osas nendelt vähemalt nõu küsima euroopa poliitikate osas aga kindlasti siis kui sõlmitakse atlandi üleseid lepinguid või pilaarseid lepinguid ameerika ühendriikide ja euroopa riikide vahel igal juhul peaks euroopa andmekaitse käest küsima nõu. nagu ma ütlesin, maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus on eesmärk, mis on meile kõigile ühine, me ei pea sellest üldse pikalt rääkima. aga ma ei arva, olles öö, veendunud demokraat, et me peaksime öö, peaksime poliitikaid tegema ülejala ja me ei peaks oma seaduseid kujundama selle järgi mida teevad teised riigid me peaksime olema väga ettevaatlikud äh, ja nõudma seda, et eh, nüüd me oleme nõudnud juba eh, üle kahe aast-, üle aasta seda, et meile antaks juurdepääs dokumentidele läbirääkimiste kohta komisjoni ja Ühendriikide vahel. viimane kord, kui ma seda eelmisel aastal küsisin, ütles komisjon, et noh, ega me ei olegi ameeriklastega kontaktis olnud, eriti selles küsimuses ei puuduta meid, see ei ole meie pädevuses, see on liikmesriikide pädevuses, maksundusküsimused, liikmesriikide pädevus. ja kui ma lõpuks nõudsin ametlikult juurdepääsu dokumentidele, öeldi, et eh, tuhandeid dokumente on tuhandeid. ja need paar äh, dokumenti, mis mulle siis tilgutati, äh, olid äh, sellised, kus peaaegu kõik peale lehekülje numbri oli välja jäetud nii et me ei tea kellega te neid läbirääkimisi olete pidanud kellega te olete rääkinud ma näen et kiri on saadetud mingisugusele ameerika ametile aga me ei tea millisele ametile sest komisjon arvab et me ei peaks teadma ja tegemist on potentsiaalse Atlandi ülese kokkuleppega andmekaitse osas. kui see kõik asi on nii suurepärane, austatud härra komisjoni esindaja, kas me võiksime siis täna vähemalt saada need dokumendid, täieliku juurdepääsu dokumentidele? kui te arvate et see kõik mis te olete läbi rääkinud on olnud nii õilis siis palun äh, jagage seda infot meiega te tahate et meie kodanikud oma isiklikud andmed teile avaldaksid siis te peaksite sama tegema vastu kodanikul on õigus teada millest te räägite sest veel kord kui meie võtame vastu seadusandluse maksudest kõrvalehoidmise kohta tuleks seda avatult läbipaistvalt ja demokraatlikult ja see tuleb allutada parlamentaarsele järelevalve õigusele ja ütlen ka kolleegidele et ka meie peame täitma oma kohustust ja mitte ainult äh, heaks kiitma selle asja mõned küsimused veel. vastastikkus. väga palju räägitakse vastastikuse põhimõttest, ma tahan teada, mida see tegelikult tähendab, ausalt öeldes kas see on tõeline vastastikuse põhimõte teistes valdkondades kus meil on äh, atlandiülesed kokkulepped on ka see imesõna sees aga tegelikkuses äh, ei tähenda see absoluutselt mitte midagi nii et kuidas see tegelikkuses välja näeb äh, valitsustevahelised kokkulepped tõsiasi et ainult mõned riigid on need kokkulepped allkirjutanud alla eh, kirjutanud ei lahenda ju seda probleemi see lihtsalt eh, annab koorma edasi finantsinstitutsioonidele institutsioonidelt teistele ja miks me peaksimegi siis neid koormama eh, sellega et nad peavad ebaseaduslikke andmeid edastama aga see et meil on need äh, valitsustevahelised kokkulepped ei tee selle et see andmevahetus oleks äh, õiguspärane ja ma olen näinud ühte komisjoni sisedokumenti kus komisjoni teenistused ise ütlevad et andmete edastamine on euroopa õiguse rikkumine miks komisjon meile seda ei ole öelnud miks me sellest ei ole rääkinud? sellepärast et me tahame infot vahetada jah me tahame maksudest kõrvalehoidmise vastu võidelda aga seda korraliku õigusliku raamistiku alusel ja võttes arvesse täiel määral kodanike õigusi kodanikud peavad teadma mis nende õigused on nii et valitsustevahelised kokkulepped ei ole lahendus äh, sellele probleemile ja mina paluksin et me ametlikult äh, nõuaksime seda et euroopa andmekaitse järelevalve analüüsiks neid valitsusvahelisi kokkuleppeid ja annaks oma äh, aruande meile edasi väga paljud kolleegid on öelnud midagi millega ma olen nõus kui üldse mingisugused kokkulepped sõlmitakse siis need peab olema euroopa liidu poolt sõlmitud ameerika ühendriikidega mitte midagi muud sellist kahtlast mingisugused asümmeetrilised kahepoolsed kokkulepped mis ei pea vett ja nii edasi see meile ei sobi me tahame et euroopa komisjonile antakse korralik mandaat ja see peaks olema täiesti võimalik kuivõrd kaks riiki on nüüd loobunud oma vetoõigusest see mandaat peaks olema võimalik ja lõpetuseks ma arvan et see tõsiasi et me oleme täna sellises olukorras nagu me oleme et me tervitame justkui seda, et riikide seadusandlust rakendatakse meie territooriumil, näitab tegelikult seda, et Euroopa Liit on nõrk. me saame süüdistada selles asjas ainult iseennast, kuna me ei suutnud oma poliitikaid vastu võtta. aga veel kord, Ühendriikides võib olla superseadusandlus paigas, võib-olla FATCA tõesti on ideaalne mudel, me peame seda uurima aga asi on põhimõttes kui putin tuleks siia ja ütleks et äh, venemaal on selline fatca see on äh, imeline kas me siis võtame selle vastu kui hiinlased teeksid sedasama kas me siis võtaksime selle üle mm, ma kahtlen nii et ma arvan et demokraatlik protsess on ameeriklaste puhul täpselt sama oluline äh, ja praegu siin sama oluline kui sisu puhul suur tänu proua infeld üks Äh, küsimus andmekaitse ei ole meie komisjoni kompetentsis see on kodanikuvabaduste komisjoni pädevuses nii et me ei saa sellest asjast eriti rääkida äh, tegemist on kuulamisega härra esimees äh, see ei ole seadusandluse ähm, loomine siin me oleks võinud kutsuda siia inimesed keda seda see asi puudutab nii et andmevahetus on puudutab andmekaitset me tahame ju vettpidavat süsteemi ja ma arvan, et äh, Euroopa andmekaitseinspektorite kaasamine on oluline element. Teil on õigus, aga ma lihtsalt ütlen kolleegidele, et on oluline rõhutada seda, et meie äh, komisjon ei oma pädevust andmekaitse osas, härra Kiigolt saab sõna Roheliste nimel. kõigepealt äh, suur tänu teile osalemast ja ma tahaksin tänada ka osalejaid teiselt poolt Atlandi on väga oluline rääkida nendest asjadest just praegu. mina pean kõigepealt ütlema, et Euroopa ja ma olen Sofi Intveltiga selles osas päri, et Euroopa on tegelikult vaadanud pealt maksudest kõrvalehoidmist ja maksupettusi, me ei ole usaldusväärseid lahendusi pakkunud, OECD ei ole sellega samuti hästi hakkama saanud alati ühel põhjusel, nimelt konsensuse vajadus selles vallas ja see tähendab, et mõlemates institutsioonides oli, on olnud liikmesriike, kes on maksuparadiisid eh, ja blokeerinud igasuguseid algatusi. ning Ameerika Ühendriigid on nüüd läinud üle järgmisele strateegiale, nad ei oota rahvusvaheliste kokkulepete sõlmimist eh, osalistega, kes omavahel kokku leppida ei suuda, vaid nad panevad selle asemel just finantsteenuste pakkujale tingimused selleks, et eh, millised on reeglid, kui nad tahavad teha äri Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikide kodanikega. ja see on tegelikult äh, praegu võimaldanud ka Euroopas tõelist äh, progressi kogeda. selle asemel, et äh, süüdistada meie sõpru Atlandi ookeani teisel kaldal, peaksime tegelikult tänama ameeriklasi praegu selle eest, sest see väline faktor võimaldab meil tegelikult tõsisemalt teemadega, nende teemadega tegeleda Austria ja Luksemburg ning teised on hakanud liigutama praegu ja seda tänu sellele survele, mida Ameerika Ühendriigid on kasutanud. huvitav on ka see, et äh, tõelise maksupettuse vastaste meetmete vastased Euroopas ütlevad, et meil on vaja Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi kokkulepet äh, Ameerika Ühendriikidega äh, mingisuguste erinevate mitmepoolsete lepingute asemel ning see toob loomulikult ka vetomängijad jällegi tagasi siia, kellest Ameerika Ühendriigid on äh, võitu saanud. loomulikult me peaksime Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi kokkulepet äh, pooldama ja me ka jõuame sinna, aga me jõuame selle tugeva kokkuleppeni ainult siis, kui meil on see surve viie riigi pluss teiste poolt, kes tahavad kaasa lüüa ning niimoodi on võimalik jõuda äh, kokkulepeteni ma olen nõus mitmete nende küsimustega, mida Sofi Invelt küsis ning ma arvan, et me peame neid kõiki tõsiselt kaaluma, aga me peaksime ka seda algset lähenemist järgima, mida FATCAga Ameerika Ühendriigid on teinud, sest et ainult see viib meid uute tulemusteni ja me peame olema avatud. ma olen maksupettuste ajalugu pikalt uurinud ja see hakkas tegelikult juba Rahvaste Liigast, eh, liidust pihta äh, tuhande üheksasaja kahekümnendatel aastatel. praegu võitleme me maksupettuste vastu Euroopas, aga me ei ole ikka kusagile jõudnud. ja ma tahaksin tegelikult eh, ka Sofi sinu poolt kuulda sama emotsionaalset eh, kaitset eh, andmekaitse küsimustes, praegu sa juba seda näitasid, aga ole sama kirglik ka maksupettuste küsimustes. kui me sinna jõuame, siis oleme kõik ühte meelt. nüüd mõned konkreetsed küsimused kõigepealt meie kolleegile Ameerika Ühendriikidest. kahjuks äh, FATKA äh, läbivaatamismenetluse detaile ei ole me kuulnud ning äh, vastastikususe kohta küsis Sofi Intvelt samuti. ma tahaksin küsida, kas te oleksite nõus täieliku vastastikususega ka juhul, kui me räägime Eh, ettevõtetest eh, Delaware'is ja teistes Ameerika osariikides, kus on võimalik firmasid eh, avada ilma selleta, et anda teada, kes tegelikult on selle firma omanik. kas Ameerika Ühendriikidega oleks, oleks selline kokkuleppe võimalus? edasi, Euroopa Pangandusföderatsioon äh, Äh, mind üllatas see, et siin on väga tugevaid õiguslikke aspekte, sellepärast et mulle tundus, et äh, teatud äh, liikmesriikides olid just teie liikmed väga aktiivsed selles osas, et kaitsta automaatset infovahetust ning samas on nad olnud aktiivsed maksupettuse kaasaaitajad ja nad ei ole oma minevikuga lõpparvet teinud minu arust et äh, olla siin usaldusväärne esindaja, äh, tahaksime küsida, kas teie organisatsioon on teinud äh, uurimistööd selleks, et uurida teie liikmete tausta, mis puudutab maksupettuse küsimusi? OECD esindaja käest tahaksin ma küsida, mida see uus automaatse infovahetuse lähenemine tähendab päringute läbikukkunud äh, süsteemi osas. tahaksin küsida, kas te päringupõhisest süsteemist nüüd loobute ja ütlete avalikult, et äh, see süsteem ei ole mitte kusagile viinud ning meil on vaja täielikult automaatsele infovahetusele üle minna. komisjoni käest ma tahaksin küsida, milline täpselt on tähtaeg äh, läbirääkimistest kolmandate riikidega, mida te olete kavandanud ja ma tahaksin ka küsida, milline on teie roll viie riigi toetamisel ja need viis riiki peavad kõnelusi ka pilootprojekti eh, osas. suur tänu, härra Kiigolt, ECR-i nimel saab eh, härra Stretšek sõna. suur tänu, härra esimees mina ei hakka nii emotsionaalselt rääkima kui proua Sofi Intvelt, aga teisest küljest ma saan aru ka tema argumentidest. ning ma võin kinnitada teile, et Hiina ei tule oma fatkaga vähemalt lähiajal välja, mina sellesse ei usu. suur tänu kõigile kõnelejatele ning proua Rosval, teie positsioon on kindlasti midagi, mida ma väga tõsiselt selles debatis arvesse võtan. eriti just need kaks märkust, mis teie järeldustes oli. ja ma saan aru, et te püüdsite siia isegi õigusloojatele praegu väikse hoiatuse sisse pikkida tahaksin küsida järgmist. FATKA on ilmselt äh, väga hästi plaanitud projekt, millest saab tohutu koletis ja tõkke piiriüleste majandustegevuste teel. keegi Euroopa Komisjonist eks, eks võiks vastata sellele küsimusele ma saan aru selle idee eesmärgist, aga me peaksime arvestama ka, et majandustegevus ja majanduskasv ei saa olla ohvriks äh, FATKA läbisurumisel. Äh, teine küsimus FATKA võib tekitada rohkem bürokraatiat, bürokraatial on oma hind. ja proua Rosval, ehk võite seda küsimust kommenteerida? ma olen nõus isikuandmete kaitse küsimusega, mida puudutas proua Intvelt, ma olen täielikult teie poolt selles küsimuses ja ehk härra Kermod Euroopa Komisjonist võiks seda küsimust kuidagi täpsustada. ja viimane küsimus minu poolt. milline on rahandusministrite positsioon äh, ECOFIN-i nõukogus, kas juba on seda ettepanekut seal arutatud ning äh, milline on rahandusministrite positsioon? suur tänu! Thank you very much indeed, Mr Stre-. suur tänu! annan järgnevalt sõna härra Stakile videokonverentsi vahendusel. kas tahaksite kommenteerida kolleegide küsimusi? Mr Stak, I don't know whether Mrs, Mr. Stack left. So meanwhile I will give tundub, et härra Stack on äh, konverentsi härra Stack, ma tahaksin äh, anda teile nüüd sõna, et te saaksite vastata minu kolleegide küsimustele või esitada omapoolseid kommentaare ja vabandan, äh, ühendus katkes, äh, vähemalt viimasteid äh, minuteid ma ei kuulnud, aga, aga esimesi küsimusi küll. me oleme seitsmekümne viie jurisdiktsiooniga läbirääkimisi pidanud, Euroopa Pangandusföderatsioon, ega ma arvan, et äh, oleks kasulik neil ilmselt koostööd teha nende oma äh, liikmesriikidega, äh, sellepärast et meie saame teistega, teistega läbi rääkida. ja mis puudutab tähtaegu, siis andmete esimene aruandlus on, äh, tähtajaks on kaks tuhat viisteist september ja me töötame väga tihedalt koos finantsinstitutsioonide ja erinevate pankadega selleks, et ähm, seda tähtaega ka tõhusalt järgida. teiseks ma tahaksin rääkida üleilmse jurisdiktsiooni rakendamisest nii, et äh, lihtsalt koostööd tegevad ja mitte koostööd tegevad äh, jurisdiktsioonid ei saaks siin äh, ei oleks võimalik äh, raha lihtsalt ühest kohast teise saata. Ameerika Ühendriigid ütlevad äh, riikidele, et kui te tahate Ameerika Ühendriikide turule investeerida, peate te meiega kokku leppima nii, et äh, meie saame taba, tagada Ameerika Ühendriikide kodanike ka nende välismaal olevaid kontosid, kontosid ning see on olnud tegelikult väga äh, tõhus meetod, kuidas riigid äh, meiega läbi rääkima panna ja ma arvan, et äh, maailmal oleks väga hea meel kokkuvõttes, kui meil on äh, võimalikult palju riike, kes koostööd teevad. mis puudutavad territooriumiväliseid küsimusi, siis ma usun, et liikmed, kes täna on siin kohal ning osalejad, saavad aru sellest, et Ameerika Ühendriigid on äh, FATKaga tegelikult äh, pannud oma turu ohupositsioonile. Nad ütlevad lihtsalt, et kui te tahate Ameerika Ühendriikide turgudel investeerida ja börsil investeerida, siis äh, me tahame teie abi maksudest kõrvalehoidjate ja maksupetturite püüdmiseks. maksudest kõrvalehoidmine on väga halb kõikidele riikidele maailmas, eriti just kasinuse ajal sest eh, kui petturid makse ei maksa, siis eh, langeb see koormus eh, nendele, kes maksavad. meie aga püüdsime ajada asju nii, et te olete teretulnud meie finantsturgudele, kui te olete nõus meiega kokkulepet sõlmima. ning vastastikususe küsimuses tahaksin ma öelda, et meie automaatse infovahetuse osas Föderaalne Maksuamet oli nõus jagama informatsiooni dividendide ja muu sissetuleku osas, mis on oluline. Ameerika Ühendriigid äh, näevad vajadust meie seadmuste järgi, et teistest jurisdiktsioonidest saadud, saada samalaadset informatsiooni ning need sätted võimaldaksid Ameerika Ühendriikide ametitel vastavat infovahetust ning kui on vaja seda laiendada, siis tuleb äh, minna kongressi, aga me oleme ka selleks valmis. mis puudutab seda äh, näidet Delaware'i kohta, siis äh, me ootame ka, et meie finantsinstitutsioonid peaksid vaatama läbi ettevõtted ning andma meile teada ka üksikisikute kohta, täpselt nii, nagu meie automaatse infovahetuse järgi kõik peavad tegema. suur tänu ja ma loodan, et ma suutsin enamus küsimustele vastata. aitäh, härra Stak. nüüd anname sõna, kui ta on kättesaadav, härra Pörsile OECD-st. härra Pörs, kas te olete seal? me oleme ka tema kaotanud nii et nüüd annan siis sõna härra Kermodile ning kui me siis hiljem saame, siis võtame ühendust härra Börsiga ja anname talle sõna. nüüd aga härra Kermod, palun. aitäh, esimees. ma nüüd äh, komme-, kommenteerin natukene siis neid äh, küsimusi, mis äh, ilmselt olid minule suunatud komisjoni esindajana ennekõike ma tahaksin rääkida sellest vastavusest erinevate süsteemide vahel, see oli üks esimesi küsimusi, sest äh, info, informatsioonisüsteemi, süsteemi informatsioonivahetuse ajal on see üks põhiküsimusi. meie arvates on see äärmiselt oluline punkt ning maksusüsteemide erisus üle terve maailma on just see, mis, millega tuleb tegeleda. informatsioon, mille USA äh, meilt tahab, äh, see katab erineva kategooria isikuid, mis, mis on erinevad kui see, mida liikmes liikmesriigid tahaksid. ning äh, see põhineb siis kas äh, residentsusel. siin esitati ka küsimus ka äh, maksukohustuslane registreeritud registreerimisnumbri kohta. nagu te kindlasti teate, siis eelmise aasta sees võtsime vastu tegevuskava komisjonis, mis oli suunatud maksudest kõrvalehoidmisega võitlemisele ning maksudest vältimisega võltimisele ning see käis käsikäes ka teiste algatusega ning see tegeles selle küsimusega, et me paneme selle maksukohustusena registreerimise numbri paika ning me oleme seda tööd väga pikalt juba teinud just selleks, et tõhustada automaatset infovahetust teema, mis siin räägiti äh, raamatupidamisdirektiivi muutmisest esitati siin üks küsimus ning härra Barnier on juba osutanud, et äh, tema arvates on see äärmiselt oluline küsimus, millega peaks äh, edasi minema, võttes arvesse ka eelmise nädala ülemkogu järeldusi. nii et üsna varsti kindlasti tuleb ka härra Barnier poolt mõni ettepanek selle kohta. mis puudutab nüüd ajagraafikut, konkreetsed küsimused selle kohta ning halduskoostöö direktiivi muutmist ning kui on tegemist siis halduskoostöö direktiiviga, siis äh, ettepanek tuleb juba järgnevatel nädalatel meie ette. asi ei ole kuudes, vaid äh, see on valmis saamas juba peatselt, ilmselt juunikuus ning ilmselt ka äh, raamatupidamisdirektiivile antakse siis ka samasugune prioriteet õige pea. andmekaitse küsimus, selle kohta esitati erinevate kõnelejate poolt selliseid üldiseid küsimusi ning ka see on kogu arutelu käigus olnud üheks murepunktiks. võttes arvesse, mis on selle teemaga juba aastate sees toimunud, kuid ma vastaksin konkreetsele küsimusele, millega tuli välja proua Ant Velt siin räägiti nendest riskidest, ähm, mis on kahepoolsetel lepingutel. mõistagi Euroopa Liidu sees äh, ei ole see soovitatav ning just seetõttu tuleme praegu välja ettepanekuga minna väga kiiresti edasi äh, direktiividega selleks, et vältida, et Euroopa Liidu sees hakataks äh, paika panema mingeid kahepoolseid või eraldi äh, kokkuleppeid ning et me võtaksime arvesse ka vastastikuse abi direktiivi klausleid. nii et äh, üks liikmesriik ei annaks siis teisele liikmesriigile rohkemaid eeliseid, kui ta teisele annaks, et kõik oleks võrdne. siin tõstatati ka küsimus selle kohta, kas oleks parem vaadata ka väljaspoole siis vaadata kaugemale kui riikidevahelised lepingud Euroopa Liidu või, või ka Ameerika Ühendriikide vahelised näiteks. ning äh, need küsimused on äärmiselt olulised ning äh, meil on maksundusküsimusega sellised lepingud olemas Šveitsi ning ka teiste jurisdiktsioonidega, võttes arvesse ka siis praeguse hoiuste direktiivi raames, kuid nad ei kata veel automaatset teabevahetussüsteemi mõistagi on see äärmiselt positiivne asi, mida peaks edasi uurima ning äh, praegusel hetkel, kui või siis sel hetkel, kui FATKA ettepanekuga välja tuldi, siis sellist äh, automaatset infovahetust veel ei olnud. tegemist oli Ameerika-poolse eelnõuga, tagamaks seda, et Ameerika Ühendriikide maksumaksjad maksavad oma maksud ära meil ei ole mingisuguseid probleeme selle põhimõttega. meil ei ole midagi selle vastu, et maksuametid üksteist aitavad, kuid komisjon oli aruteludes äh, siis kaasatud äh, Ameerika Ühendriikide äh, rahandusministeeriumiga ning ka Euroopa Liidu asutustega ning meie meie poolt alguses hetke, algusest peale oli meie ülesandeks siis tagada see, et need sätted, mida Ameerika Ühendriigid tahavad jõustada, viiksid siis lõpuks maksuametide vahelise andmevahetuseni, mis põhineksid sellistel põhimõtetel, mis meie jaoks on kohasemad erinevates jurisdiktsioonides. ja me tahtsime ka seda, et andmekaitse aspektid oleksid samuti kahepoolsete siis topselt, topeltmaksustamise lepingutesse kaasatud. meile valmistas muret see, et esialgne FATKA mudel, eh, mida me praegu teame mudel kahe nime all oleks kohasem koostööks erinevate jurisdiktsioonide vahel, kes üksteist usaldavad, kuid äärmiselt oluline oli ka meie finantsinstitutsioonide huvisid kaitsta, kes siis aruandlust peavad esitama. siin räägiti ka vastastikusest, mis asi see siis on? meie jaoks tähendab vastastikust seda, et me peame vaatama seda meie hoiuste direktiivi raames, nimelt siis see, et on ilmselge, kuulates äh, Ameerika kolleegi, et kavatsuse deklaratsioon või avaldus on äärmiselt oluline. kui on üks globaalne standard olemas, see oleks väga hea, kuid see peab põhinema vastastikuse põhimõttel. siis oleksid ka mõlemad pooled asjast ühtlase, ühtemoodi huvitatud ning lõpuks lähen teema juurde, siin räägiti läbipaistvusest ning äh, andmetele ja dokumentidele ligipääsemise kohta, mille tõstatas äh, proua Ant Velt. ma ei saa praegu anda ametlikku komisjoni seisukohta, kuid saan ütelda seda, et äh, me ei taha varjata seda, mis me teinud oleme. Ameerika Ühendriikide aruteludes ning mõned liikmesriikidega siis algselt oli meie sooviks see, et me tagaksime oma et me tagaksime see oma soovide täitumise ja me võtaksime arvesse ka andmekaitset. meie jaoks oli ilmselge, et millised probleemid võiksid ilmneda andmekaitsega seotud ning kõikidel liikmesriikidel on siis mingid teatud piirangud, millele nad peavad vastama. meil oli näiteks väga hästi selge see, et on vaja siseriiklikku alust selleks, et infot vahetada ja andmeid kaitsta ning samuti oli täiesti selge see, et peab olema õigus andmetele ligipääsmisele ning et, et tuleb siis sellega ahela teises otsas seda kontrolli teostada. olid ka teised äh, teemad, mis meie arvates on kaasatud erinevatesse lepingutesse, mis võtavad arvesse mõlemat osapoolt, korralduslikud küljed, mis põhinevad teabenõudel on juba sisse pandud äh, topeltmaksustamise lepingutesse ning erinevates jurisdiktsioonides. ning küsimus, kas või kas peaks olema äh, Euroopa Liidu USA leping või mitte, ka seda ma, sellest ma olen juba rääkinud, see oleks väga huvitav võimalus meie jaoks tulevikus, kuid ma, vaadates nüüd siis silmanurgas seda, mida äh, Ameerika Ühendriigid on juba öelnud, et nende eesmärgiks on OECD raames ning ka Euroopa Liiduga kokku lepides ehitada üles eh, üleilmsed standardid. Eh, meil võib olla ühine lähtepunkt siin või ühised soovid, kuid meil on olnud Euroopa Liidus probleeme juba väga mitme aasta jooksul, et meil ei ole ühist lähenemist automaatsele andmevahetusele ning ilma sellise ühise mõistmiseta liikmesriikide vahel on väga raske eh, minna väljaspoole maailma ette ning hakata rääkima siis automaatsest eh, andmevahetussüsteemi ja süsteemist ning ka lahendustest, kuid me oleme praegu kiiresti edasi liikumas ning eh, me näeme, et kõik liikmesriigid on sellise andme, automaatse andmevahetusega nõus ning mis puudutab ajakava, millest rääkis härra Kiigold, siis äh, see graafik on siin väga tihe ning tähtajad on peagi tulemas, nii et äh, me oleme peagi esitamas nelja uut ettepanekut, kolmandate riikidega kokkulepped, hoiuste direktiivi edasi sõn-, edasitöötamine või selle ümbersõnastamine sõltub sellest, kuidas need äh, kolmandad riigid reageerivad, nendele jurisdiktsioonidele on kirjad juba saadetud, me oleme neile kirjad laiali saatnud ning meie komisjonina mm, siis tõukame väga tugevalt taga, et töö edasi läheks. me usume, et töö peab nüüd minema hästi kiiresti edasi kas me nüüd G5 eh, toetame või mitte? me toetame põhimõtet, kuid me eh, tahaksime selle asetada Euroopa Liidu arutelude raamistikku ning selleks, et nii teha, eh, tuleme me varsti välja uue Eh, direktiivi eh, ettepanekuga, mis räägib vastastikusest ehm, abist. me ei taha seda näha võistlusena või konkurentsina. meie saame sellest niimoodi aru, et viis liikmesriiki, kes on eh, kirjale alla kirjutanud, on siis avaldanud kavatsust minna tõhustatud koostööga edasi, kuid nad teevad seda Euroopa Liidu raamistikus ning me peame kõikide kahekümne seitsme liikmesriigiga arutelu edasi viima ning peatselt äh, järgnevatel kuudel sellest, äh, sellest rääkima, et näha siis selgemalt, kuidas see praktikas äh, toimida võiks. kuid raamdirektiiv või see direktiivi eelnõu saaks siis olema raamiks ning küsimus selle kohta, kas FATCast on saamas koletis, ma loodan tõesti, et see nii ei lähe. kas see mõjutab ka majandust kui seda on rakendatud targalt ja kavandatud ranga, targalt, siis see nii ei lähe, kuid me peame olema ettevaatlikud äh, selles osas, kuidas neid süsteeme kasutatakse, me peame neile andma maksimummõju ning Euroopa äh, Liit saab aruteludes OECD-ga äh, edasi anda oma kogemust, kas on siis hea või halb, selle kohta, kuidas andmeid vahetada ja nii, nagu me seda oleme teinud hoiuste äh, intresside maksustamise direktiivi kaudu ning niimoodi me saame aidata ka arenevaid riike. ning lõpetuseks, siin räägiti andmekaitsest, sellele ma olen tegelikult juba vastanud või siis enamustele nendele punktidele. andmekaitse räägib väga oluliseks teemaks, millega me edasi ka tegeleme ning me jälgime öö, äh, seda väga hoolikalt me loodame, et see on ühe protsessi algus, mitte lõpp ning me oleme teadlikud sellest, kui raske on liikmesriikidel olnud äh, rakendada hoiuste direktiivi ning kui oluline on see, et hoiuste direktiiv äh, muudetud sõnastuses võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik, selleks et äh, süsteemis tuvastatud tühikud oleksid täidetud, aitäh! suur tänu, härra Kermod, järgmisena annaksin sõna OECD esindajal proua Intvelt. üht, ühele elemendile komisjon ei vastanud, nimelt sellele, et ka Euroopa kodanikud või need, kellel on kahekordne kodakondsus, on selle, äh, on FATCast mõjutatud mitte ainult ameeriklased ja kuhu need inimesed peaksid siis pöörduma, kas komisjon tahab vastata? esimees vastus sellele küsimusele on see, et olukorras, kus meil on kahepoolne kokkulepe, mis on sõlmitud ühe äh, riigi poolt Euroopa Liidu ja Ühendriikide vahel, siis on äh, see selle konkreetse riigi, liikmesriigi äh, kohustus oma kodanike õiguseid kaitsta ja tuleksin tagasi ühe asja juurde, millest me rääkisime varem. nimelt äh, erilisus selle vahel, et kui meil on esialgne FATKA teine mudel, kus meil ei ole põhimõtteliseid tõkkeid finantsinstitutsiooni ja Ameerika maksuameti vahel ja nüüd see süsteem, mis on lepingupõhine me ei saa Sofi siin äh, mingit dialoogi lubada. OECD esindaja, palun, meil on aega natukene väheks jäänud, mul oleks hea meel, kui äh, te umbes kolme minutiga saaksite hakkama ma ei saanud kahjuks äh, viimast viisteist minutit jälgida, sellepärast et meil olid tehnilised probleemid. Äh, ma vastaksin kahele küsimusele, mis minule esitati, küsimus selle kohta, et kas OECD liibub nüüd oma ähm, standardist äh, nõudmiseni infovahetuse osas ma tahaksin korrata seda, mida ütles Mike Lewis varem. ta ütles täiesti õigesti, et kuigi automaatne infovahetus on oluline ja selle vastu on tohutut huvi, Äh, nii OECD sees ka kui ka mõjul ei ole see kindlasti ainult äh, asi, mille puhul maksuametid peaksid tegema koostööd offshore maksudest kõrvalehoidmise ja vältimise osas. nimelt äh, on igasuguseid teisi nõudmisi ka, pistelised maksuauditid, korrapärased ja nii edasi, see pakett on laiem ja kõik paketi, paketi osad tuleb äh, Äh, vaatlusesse võtta ja äh, tihti on ka nii, et ähm, küsitakse veel lisainfot ja nii edasi, nii et ma arvan, et see küsimus ei ole siin jah või ei küsimus, meil on vaja laiapõhjalisemat lähenemist, me peaksime kaasama ka nõudmiseni infovahetuse. ärgem unustagem, et see süsteem on olnud väga edukas, sada kakskümmend riiki on sellega liitunud, kuussada soovitust on tehtud ja väga paljud riigid on sellest soovitust, nendest soovitustest lähtunud ka seal, siis ka need riigid, kellel on maksuparadiisid ja äh, aruandlusega on rahul ka G kakskümmend, nii et nii palju siis automaatsest infovahetusest ja viimane küsimus, mis on ka sellega seotud, selle kohta, et kuidas äh, automaatse infovahetuse standard äh, reaalselt hakkab välja nägema, siis loen ette seda, mida ütles G kakskümmend aprillis, kus on selgelt öeldud, et me eeldame, et see kujuneb standardiks ja kutsume üles kõiki riike Äh, automaatse infovahetuse suunas liikuma lepingupartneritega nii nagu see on kohane ja te ei, unust, ei ole unustanud ilmselt ka seda et g äh, langetas ka olulise otsuse nõudmiseni infovahetuse osas ja see süsteem äh, on nüüd restruktureeritud g jõupingutustel tänu ja oecd kaasatusele Need olid äh, need lühikesed vastused küsimustele, mida ma kuulsin, äh, teised jäid tehniliselt mul kahjuks, kui neid oli, kuulmata. suur tänu! nüüd annan sõna härra Lewisele. suur tänu, esimees, ma üritan ka teha lühidalt. ja ma ütlen sellele, mida ütles härra Prost just, äh, meie entusiasmi teistesse andmevahetus, infovahetussüsteemidesse ei tohi tõlgendada nii, et me arvame, et me peaksime keskenduma ainult nõudmiseni infovahetusele ja ma arvan, et äh, kõikidel peaks olema võrdsed mänguvõimalused. kuidas tagada see, et kõik sissetulekud ja kõik maksed on selle süsteemi alla läinud? FATKA üks eeliseid on see, et ähm, neil on äh, väga hea süsteem arvete tegeliku tulusaaja osas ja on väga oluline rõhutada see, et mis iganes tehingu sõlmitakse siis lõpuks, kas see G5 kokkulepe või Euroopa ülene kokkulepe, et seal oleks samasugused väga detailsed menetlused ette nähtud selle kohta, et välja selgitada, kes on tegelik tulusaaja. see loomulikult äh, maksab teatavat hinda, äh, proua Rosser räägib sellest kindlasti täpsemalt, äh, aga just nimelt sellised küsimused nagu neljanda rahapesuvastase direktiivi läbivaatamise puhul on huvitav see et pangandussektor on toetnud toetanud riiklikke registreid just nimelt sellel põhjusel selleks et vähendada vastavuskulusid ja et läbi viia rahapesukontrollid sama argument kehtib ilmselt äh, ka tegeliku kasu tulusaaja registrite kohta see ka aitaks äh, vastavusse jõuda paremini nüüd küsimus selle kohta, milline, millised riigid äh, globaalse FATCA alla läheksid potentsiaalselt. komisjoni liikmete seisukohad äh, kuuekümne riigi kaasamiseks on, on väga oluline minu meelest. ja just äh, selles osas tehakse praegu ära väga suurt tööd Euroopa tegevuskava läbi ja ka liikmesriikide tasandil selleks, et kõigepealt välja selgitada maksuparadiisid ja need, kes, need riigid, kes infot äh, välja ei anna ja et leida siis piitsaprääniku süsteem nende jaoks. ja lõpetuseks ma tahan lühidalt peatuda ka andmekaitse küsimustel, mis tõstatati, need on väga problemaatilised ja puudutavad otseselt põhiõiguseid. mida ma tahaksin siinkohal öelda? nagu härra Kermode ütles me ei alusta ju siin päris nullist nende asjadega tegelemisel. juba äh, nõudmiseni infovahetus, spontaanne infovahetus ja teinekord ka automaatne infovahetus on toimunud juba bilateraalsete lepingupartnerite pool, näiteks äh, Soome vahetab infot äh, kõikide kuuekümne kuue lepingupartneriga samamoodi teeb ta seda ka äh, hoiuste intresside maksustamise direktiivi osas ja selliseid süsteeme, ühiseid süsteeme on ka Põhjala riikide vahel. ja muidugi on siin avaliku korra ja kodanikuõiguste küsimusi vaja arvestada seda, milliseid, millist kaitset pakub seadusandlus ja see seadusandlus tuleb kuidagi liita andmekaitse vahetusega ja tuleb abistada kolmandaid riike, kes selliste tehingutega liituvad. suur tänu! suur tänu, härra Lewis! ja järgmisena saab sõna proua Rosval. suur tänu. kõigepealt mõned äh, märkused maksudest kõrvalehoidmise kohta. Te peate mõistma, et riik KIT-i on äh, maksuseadusandlus ja selle praktiline rakendamine vägagi erinev ja suured on erinevused ka finantsinstitutsioonide vahel äh, maksude planeerimise osas. aga tuleb rõhutada siinkohal seda, et peaasjalikult on üksikisik või ettevõte see, kes vastutab äh, maksuseadusandluse täitmise eest riigid seavad kohalikud piirangud, äh, pangad on riiklike järelevalveametite alla võetud igas mõttes ja teised äh, finantsinstitutsioonid, kes ei vasta kohalikule seadusandlusele, Euroopa Liidu seadusandlusele, võtavad sellega riski jääda ilma oma litsentsist ja ma ütleksin, et äh, Euroopa Pangandusföderatsiooni roll ei ole kindlasti mitte järelevalve roll või süüdistamise ja häbistamise roll, vaid me oleme koostööorganisatsioon. nüüd küsimused äh, maksude ja toodete osas. rääkides nüüd isiklikust kogemusest, iga pank äh, Äh, viib läbi suuri projekte, kus on väga palju äh, huvipooli ja alati lähevad ressursid kõik tavaliselt IT vahenditele. uute süsteemide ülesehitamine võtab vähemalt pool aastat ja sellepärast me olemegi praegu öelnud, et äh, jaanipäev on tulemas, vastuseid ei ole, aga meil peavad olema asjad valmis vana-aasta õhtuks, aega nagu eriti ei ole ja see on praegune reaalsus Need süsteemid äh, muidugi ei ole äh, üles ehitatud praegu Ameerika seadusandlust arvesse võttes. mõtlema peame me ka vastavusele tulevikus asi ei ole ainult selles, et äh, me peaksime nõuetele vastama praegu, vaid me peame vaatama, kas FATKA on vastavuskõlbulik ka tulevikus ja ja väga palju lubadusi antakse FATCA kokkuleppelepete allkirjutades. nüüd see Euroopa Liidu lähenemine ja ühtne lahendus Euroopa jaoks. Euroopa Pangandusföderatsioon toetas seda FATCA algusest peale, me tahtsime ühtset üldist lahendust Euroopa liikmesriikide jaoks. see lükati tagasi ühel või teisel põhjusel. me oleme väga mures, et äh, erinevad äh, süsteemid viivad selleni, et mängureeglid ei ole kõigile samad Euroopa sees ega ka äh, siis meie suhetes teiste Euroopa väliste riikidega. sellest kindlasti ei ole finantsinstitutsioonidele mitte mingisugust kasu ega ka klientidele. nii palju sellest. suur tänu, äh, proua Rosval ja lõpetuseks annan sõna proua Maitsa Kleevale, parlamendi raportöörile, kes võtab asja kokku suur tänu, ma teen väga lühidalt, kõigepealt ma vabandan, et ma jäin natukene hiljaks, aga ootasin arutelu Van Rompau ja Barrosoga just nimelt äh, maksudest kõrvalehoidmise ja maksudest pettumus, petmis, maksupett-, pettuste osas ja sellepärast ma tahtsin väljendada oma suurt pettumust äh, ülemkogu äh, järelduste osas FATKA, selles osas on esimene kuulamine selle kohta tänane, kindlasti meil on aega sellest asjast veel rääkida, aga mina arvan, et FATKA aitas kindlasti äh, koondada rahvusvahelisi jõupingutusi infovahetuse jagamiseks äh, OECD ja G tasandil ja kindlasti mängis see rolli ka viimastel aruteludel Euroopa Liidu liikmesriikide ja äh, ja mängis rolli ka hoiuste intresside maksustamise direktiivi blokeerimisel. ma saan aru, mida ütles Sophie in 't Veld äh, ja tõesti pettumus on see et äh, meie valitsus ja riigijuhid poliitilisele survele reageerivad kiiremini kui äh, maksuskandaalidele kus on ju peidus tohutu hulk raha raha mis kaob kuhugi maksusüsteemi aukudesse ära aga me peame jääma natukene siiski positiivsemaks ja tundma rõõmu äh, selle üle, et teatav liikumine teatud küsimustes on näha. nüüd ma olen nõus sellega ka, et kui äh, mõni superjõud äh, kavatseb kasutada seadusandlust maksuparadiisi vastu, siis see on ju iseenesest positiivne, aga kõik sõltub detailidest mul on väga hea meel, et me natukene rohkem täna saime rääkida nendest detailidest ja lubage mul tänada kõiki osalejaid, eriti äh, Pariisist ja Ameerikast meiega ühinenuid ja suur tänu, et selgitasite siin mõningaid küsimusi, mida Euroopa Parlament küsib ja mida küsib ka eurooplane. põhimõtteliselt viie suure liikmesriigi üleskutse on esimene taoline üleskutse et euroopa reageeriks ja volinik šemeta reaktsioon meie kirjale on olnud väga positiivne ta on öelnud et ta äh, toetab kõigiti jõupingutusi automaatse infovahetuse laiendamiseks ja toestamiseks paljud meist on temaga kindlasti nõus aga äh, vastastikuse küsimus on lahendamata ja sellele tuleks keskenduda me peame tagama läbipaistvuse, me peame tagama andmekaitse, me peame tagama selle, et eh, Euroopa põhiõigused, mittediskrimineerimine ja võrdne kohtlemine on kaitstud ja selles küsimuses kindlasti me ei tohiks mitte mingil juhul minna kompromissile. me ei vastanud täna kõikidele küsimustele, aga vähemalt arutelu on käivitatud, eh, see arutelu jätkub järgnevatel kuudel ja sellepärast ma tahaksin tänadagi kõiki neid, kes täna sõna sai, võtsid ja loomulikult äh, suur tänu, et need eksperdid ja Euroopa Komisjon selgitas meile kõiki neid äh, lahtiseid küsimusi, mis ilmselt äh, tulevikus kuhugi ei kao. suur tänu, proua Kleeva, suur tänu kõikidele meie paneelis osalenutele, suur tänu nendele, kes sõna võtsid ka saalist ja suur tänu meie videokonverentsi külalistele ja sellega on see päevakorrapunkt ammendatud ja kui lubate, läheme kodu edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. päevakorrapunkt number kaksteist. proua Peresi raport investeerimistoodete põhiteabed dokumendid. ja kui lubate, siis ma kohe annaksingi sõna proua Peresile. siiski, härra Vene Langen, kas me li-, ei leppinud kokku, et me nendest asjadest koos räägime? kahest järgmisest punktist, nii on ju ette nähtud. Wird... sellepärast, et minu päevakorrapunkt on ju kohe järgmine. ainult härra Stolojan palus sõna ja ta läks ära muss die kollegin bers bremsen deshalb frage ich küsimus on selles, kas ma pean veel siin istuma, sellepärast ma küsin. Jedemal stach wir äh, anfang mit äh, seine dossier und dann iga kord peab kõigepealt tema asjast hakkama rääkima. Ähm, non, merci monsieur le président. Euh, maintenant que kõigepealt härra juhataja. Äh, FATKA ametkonnad on lahkunud ja läheme päevakorra juurde tagasi mul on väga hea meel, et investeerimistoodete põhiteade dokument on seekord ettepoole toodud äh, kindlustusvahendusest, kuigi need asjad on omavahel seotud, on siiski hea, et äh, sellest asjast räägime kõigepealt. ja ma loodan, et me kahe asjaga suudame ka kuhugi edasi liikuda. ma tahaksin öelda, et äh, mis puudutab pripside puhul ähm, pripsi osas me oleme jõudnud kiiremini edasi sellepärast et pooled kompromissid on juba koos härra juhataja praegu ma ei saa sõna võtta sellises lärmis ega ma seda teie vastu ei öelnud vaid äh, ülejäänute vastu pooled kompromissidest on koos äh, ja mina nüüdsest ma arvan et koos variraportööridega kes on needsamad inimesed kes on äh, siin saalis kohal äh, teeme edasi oma tööd kindlustusvahenduse ajakavast eraldiseisvalt äh, millest me räägime siis edaspidi täna on siis teine muudatusettepanekute läbivaatamine. ja seda teeme me teist korda sellepärast, et proua esinaine arvas, et arvestades eelmist arvamuste vahetust, ei jäänud piisavalt aega selleks, et kolleegid saaksid sõna ja saaksid maha öelda, mis nad arvavad. mul on väga hea meel et me ei pea uuesti taaskäivitama kogu seda arutelu ja seda sisse juhatama mis meil oli eelmine kord kahekümne neljandal aprillil aga mul on hea meel et me tuleme tagasi ühe või teise punkti juurde mille kolleegid eh, siin komisjonis tõstatasid kui toimus see esialgne arvamuste vahetus selle arvamuste vahetuse ajal proua Piedikäinen, kes on minu kallis kaaslane selles eh, küsimusesse, sellepärast et ta on Rahvapartei variraportööriks, palus, et äh, me saavutaksime koherentsuse selles dokumendis ja tundis muret sellepärast, et äh, kas on ikka võrreldavad omavahel vastavasisulised dokumendid. nüüd äh, koherentsuse küsimuses ma arvan, et proua Pierikäni rääkis ülevaatamisklauslist me oleme teinud omapoolsed ettepanekud, äh, mis äh, sarnanevad rohkem äh, delegeeritud õigusaktidele teatud aspektides. mina arvan, selleks, et ulatust laiendada, peaks me saama teha ilma ülevaatamist ära ootamata. praegu see lahendus, mida enamus kolleege toetavad, mille ma välja pakkusid, pakuvad kaks lahendust kõigepealt kas me oleme kohe valmis teksti sellesse sisse kirjuta- selle teksti sisse kirjutama ja teeme täpsustused ära siis faasis kaks, kas läbi delegeeritud õigusakti või läbi muu meetme või paneme kõik selle kirja äh, ülevaatamisklauslisse. mina muidugi toetaksin seda ambitsioonikamat lahendust, et me ulatust nii palju kui võimalik laiendaksime äh, kohe alguses Sirba Pietikainen tundis muret ka sellepärast, et äh, kui me paneme äh, ähm, jaokauplehetele vastutuse äh, lisasse, et see võiks tekitada segadust. meie tahame tõesti kahte eraldiseisvat dokumenti üks äh, põhidokument ja siis äh, vastavasisuline lisadokument, äh, mis puudutab vahendajaid või lõppvahendajaid, et mida nad peavad avalikustama oma tasude kohta või et kuidas on kujunenud lõpptoote hind. Need on kaks teineteisest eraldiseisvat dokumenti nüüd, mis puudutab prospekti teksti, ma arvan, et ka see küsimus on äh, nüüd äh, selgelt äh, selgitatud, sest et tehtud ettepanek on see, et me võtaksime üle prospekti loogika ja tooksime sisse kohe Äh, selle süsteemi kõikidele kui meie eesmärgiks on süvendatud analüüs siis need kes seda prospekti ära kasutavad äh, ei näe selles midagi muud kui infovahetust kliendile ja nüüd see suunis peaks olema natukene lihtsam ja arusaadavam üks probleem on veel, aga sellest me ei ole veel rääkinud äh, variraportööridega. nimelt äh, keelekasutus äh, Sirba Piedikäinen ütles, et Pripsis, Pripsi tuleks üle võtta sõnastus nii, nagu seda kasutab eurofondide tekst ja ma arvan, et me peaksime jah, sellele asjale natukene pedagoogilisemalt lähenema ja teeme nii nagu on teinud komisjon oma ettepanekus äh, pripsi puhul ja ma oleksin pigem nende sõnastusega komisjoni sõnastusega siis pripsis nõus. Sharon Bowles, äh, meie esimees, tundis muret äh, ulatuse kohta. ka siin minu meelest on saavutatud teatav edasiminek see mõte et see ulatus oleks nii lai kui võimalik rakendusala oleks nii lai kui võimalik Äh, oleks kõige parem lahendus ja kaasaks kõikvõimalikud asjaga seotud tooted. ma kohtusin volinikuga üsna mitu korda ja ta mõistab väga hästi seda lähenemist mille me oleme välja pakkunud. meie lähenemine ei sihi mitte ainult seda et lihtsustuks äh, ühe investeerimistoote tootja elu vaid me sihime ka seda, et investorid oleks tõesti informeeritud, kes on ju üsna tihti täiesti tavalised hoiustajad. ja selles vaimus äh, esitati küsimus ka säästukontode kohta ja volinik säästukontode osas Äh, peab asja väga ajakohaseks, sellepärast et see on teema, mis võib-olla lahendatakse äh, ettepanekuga, mis puudutab inimeste juurdepääsuõigust äh, lihtsatele maksukontodele arv,, arvelduskontodele kui me vaatame nüüd seda ajakava, mille volinik on ette näinud, siis tema meelest oleks juba selles ettepanekus võimalik äh, sisse võtta säästukontod. mina arvan, et see on lahendus, mis on kindlasti äh, äh, kiiduväärt ja loodetavasti variraportöörid sellega on nõus. Sharon Bowles rõhutas ka seda, et tegemist on võrdleva dokumendiga Äh, meil on meil vaja rääkida kahest dokumendist, infodokumendist ja võrdlusdokumendist. ja minu loogika on see, et selle asemel, et kui rääkida abstraktselt äh, kuskil haridussektoris äh, pangandusalastest tundidest kus infot jagatakse ja rääkida siis pang- äh, investeerimisaladest haridusest sest ei piisa minu meelest äh, harida tuleks äh, ka läbi nende infodokumentide ja tuleb kindlasti teha selliseid tooteid mis oleks sama lihtsad kui näiteks säästukontod oma põhimõttelt või aktsiad nüüd põhiteade dokumendi äh, küsimus, äh, Sharon Bowles on teinud siin ettepanekuid, mis lähevad täpselt äh, kokku minu ettepanekutega, sii-, Sven Kiigolt, kes on haihtunud saalist, mm, siin on pensionifondidele tema viidanud ja nende kaasamisele ja variraportööridega oleme me leidnud siin kokkuleppe, mis siis kohustuslikud äh, pensionisüsteemid äh, jätab välja, aga kaasab vabatahtliku pensionisüsteemi. see on äh, üks nendest edasiminekutest, äh, mis meil õnnestus teksti sisse saada. härra Kiigold rõhutas ka seda, et hoiused kannavad alati endas teatavat riski pärast üsna kurikuulsaid episoode, näiteks seesama Küprose episood, mis oli küll väga kahetsusväärne episood, aga sellegipoolest äh, näitlik, et hoiused tõesti ei ole riskivabad ja te- ja kindlasti tuleb tarbijaid teavitada sellest, kas tagatis on hoiusele või ei ole ja kas nende invest-, investeeringud on turvatud. Said Kamal ütles, et inimesed äh, ei loe dokumente, kuigi nad seda võib-olla tahaksid, sellega me oleme nõus muidugi seadusandjana äh,, isegi tarbijana või investorina ise ja kindlasti tuleb ulatust laiendada etapi kaupa. ma ei tea, kas ma äh, tohin seda nüüd äh, avalikult siin üldse välja öelda, aga me oleme härra Kamaliga üsna ühel meelel selle direktiivi osas. Toomas Hendl tundis muret äh, selles, et kas meil, minu tekst läheb kokku Werner Rangeni tekstiga, ma olen selle murega igati nõus mis nüüd puudutab seda, et kuidas ah, äh, kõneleja parandab, üks äh, probleem tekitab tõesti muret, äh, aga mis variraportööride küsimu-, kohtumisel pole veel olnud arutelul, nimelt on see, et kas me jääme praegu komisjoni poolt välja pakutud vastutuse Äh, süsteemi juurde ehk teisisõnu äh, ümberpööratud kohustus äh, süst- aruandluskohustuse süsteemi juurde tõendamiskohustuse juurde või võtame mingisuguse teise süsteemi ma loodan härra juhataja et ma katsin nüüd peamised punktid millest äh, meil jõudnud rääkida viimasel arvamuste vahetustel ja loomulikult äh, vastan äh, kõikidele küsimustele, mis keegi võib-olla esitab. Give... aitäh, Rahvapartei nimel annan äh, sõna proua Piedikäinile, variraportöörile. aitäh, härra esimees ma tahaksin tänada ka raportööri hea koostöö eest, minu elu on nüüd palju lihtsamaks tehtud, mitte just nüüd läbirääkimisprotsessi käigus, vaid äh, min-, kommentaare tehes te juba viitasite siin nendele punktidele, kus meil oli erimeelsusi, meil olid erinevad lähenemised ning te tõstatasite siin väga õigesti kõik need äh, punktid praegu. alustame nüüd lihtsamatest punktidest. jah, kohustuste teema, seda me ei ole veel arutanud kompromissi äh, raames kohustuste teema, kui on tegemist äh, siis äh, jaokaubandusega ning äh, me oleme kompromissis juba paika pannud, et me peame siin eristama need kohustused. siis toodja kohustus on siis üks, kes siis to-, selle põhiteabedokumendi ähm, loob ning siis turustaja oma on lisas põhiteabedokumendi lisas turustaja info. mis puudutab siis prospektuse küsimust, siis mulle tundub, et me oleme saanud siin hea põhimõttelise kokkuleppe vältida äh, dubleerimist ning vältida ka erineva, siis äh, erinevate äh, õiguste kokkupõrkeid ning ähm, mõningates punktides käsitletakse seda siin nüüd põhjalikumalt. mis põhiprobleemiks, mida ma tahan siin tõstatada, te just rääkisite siin sellest, meie erinev lähenemine reguleerimisala osas ning äh, meil on olnud siin selline väga viisakas arutelu selle puhul, kas hoiused äh, peavad olema ja riigivõlg peab ja pensionifondid peavad olema ka siia kaasatud, kuid Rahvapartei nimel ütlen seda, et, et me oleme valmis edasi minema, et laiendada seda reguleerimisala. me peame nüüd siis vaatama, kuidas sellega edasi minna lisaks on siin olnud paar väiksemat probleemi, näiteks äh, tooted, äh, sekkumine, äh, komplekssete, keeruliste toodete puhul on see vaja, vajalik ning vaadata seda, millised tooted on riskantsemad, me peame tagama seda, et tarbijal on õigus valida seda riski sest see võib ju tegelikult ju tarbija enda huvides olla. Te, juhul, kui põhiteabedokumendi info on piisav ning selle alusel saab tarbija teha vajalikud äh, otsused, kas risk võtta või mitte. seega me ei ole selle poolt, et mingeid piiranguid siia sisse viia, selles osas, mis puudutab öö, äh, äh, nende toodete sisu ja kogu selle paketi sisu. üldised äh, suunised peaksid äh, olema paigas, äkki saaks selle peale mõelda, et me oleksime kooskõlas ka MIFIDiga. meie poolt äh, on see praegu kõik, praegu me oleme veel läbirääkimistel, meie poolt siis praeguseks kõik murepunktid tõstatatud ning lähme siis edasi, vaatame, kuidas need läbirääkimised edasi lähevad ja siis tuleme see, nende teemade juurde tagasi, mis meile praegu problemaatiliseks on ja kus meil erimeelsused on. aitäh, proua Piedikäinen! ALDE nimel ma ei näe, et keegi sõna sooviks, seega annan sõna härra Kiigoldile roheliste nimel aitäh, mina tegelikult eelistaksin kuulata enne ära Werner Langeni sissejuhatust ning kommenteerin siis koos kahte dokumenti, sest ma juba tegelikult rääkisin oma seisukohast sel teemal enne ning praegu on meil tegemist jätkutööga või jätkuprotsessiga. nii et alguses ma sain aru, et selles, et liikmetel äh, on võimalik äh, teha neid märkusi, mida nad ei saanud teha eelmisel korral, kui aega vähe oli. ma ei näe, et tegelikult siin oleks äh, väga suurt huvi selle teema vastu, seega ma leian, et oleks huvitav kuulata ära, mis on Werner Langenil ütelda oma prantsuse kolleegi sõnavõtule. aitäh, härra Kiigold! kuna konservatiividelt ja reformistidelt ei ole kedagi siin, siis annan sõna härra Paltsile, sest tema on siin praegu ainukene. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin teha mõningad äh, põhimõttelised märkused äh, sellele teisele arvamuste vahetusele lisaks ma arvan, et äh, see kompromissettepanek, mida mina olen siiani vähemalt näinud, äh, mis puudutab rakendusala, läheb minu arust liiga kaugele. Äh, ilma erilise keerukuseta tooted peaksid minu arust jääma sellest määrusest väljapoole. ma tahaksin siin tuua ka kaks näidet esiteks on need säästukontod, ma ei näe siin vajadust põhiteave dokumendi jaoks ma siin vajadust ei näe. teine küsimus on aktsiate küsimus. aktsiaturud on minu arust äh, väga läbipaistvad äh, turud. ma arvan, et ligipääs kapitaliturgudel on meie kõigi jaoks väga oluline äh, eesmärk ja ka Euroopa majanduse rahastamist loomulikult aitab. seepärast peaksime ka siin väga põhjalikult mõtlema, kas me selles vallas tahame bürokraatiat suurendada või tahame just äh, vaadata pigem keskmistele ja väikse, väikestele ettevõtetele, kes äh, kapitaliturgudele ligipääsu vajavad? mina tahaksin äh, rakendusvallas väga mõistlikku lahendust, minu arust on oluline see, et lahendus oleks praktiline ning et see oleks ka proportsionaalne. ja ma leian, et me ei tohiks kindlasti siin üle reguleerima siin tarbijate jaoks. me peame ka ilma põhiteabedokumendita andma võimaluse äh, tegutseda ning äh, kliendil peab ju olema ka ilma nõustamiseta õigus äh, otsust teha. seetõttu ma arvan, et me peame põhimõttelise otsuse tegema. kas me räägime tarbijainfo parendamisest või me räägime siin äh, mingisuguse toote reguleerimiseks, minu arust on see esimene just meie peamine eesmärk investeerimistoodete puhul. sest eesmärk äh, Euroopa üleselt äh, selliseid teabedokumente äh, Äh, kokku panna ei ole minu arust mitte mõistlik lihtsalt, aga see on ka minu arust äh, kahjustav. mis puudutab äh, toote, tootjate vastutust, selles osas peab olema minu arust kindlus. paralleelne vastutus ei aita kindlasti ka tarbijaid, kellel on vaja ühte konkreetset kontaktpunkti ja ma tahaksin ka vastutusküsimustes öelda, Äh, ma olen ka ise teinud oma muudatusettepanekud äh, ning ma olen äh, oma muudatusettepanekutes varasemaid õigusakte silmas pidanud. minu arust ei ole ka vajalik, et toote sekkumisse, et me hakkaksime tootjate sekkumise, sekkumisega tegelema. minu arust ei ole see õige koht ja ma arvan, et ka raportöör Margus Weber mind selles osas ka toetab. lisaks äh, tekitab mulle ka probleeme see, et põhiteabedokument äh, äh, ei tohiks sisaldada liiga palju informatsiooni, ma arvan, et igasugused keskkonnaalased ja muud poliitilised eesmärgid ei kulu, ei kuulu selle põhidoku-, teabedokumendi hulka ma arvan, et see informatsioon äh, kolmele-neljale leheküljele kokku panna ja veel lisa siia juurde, kuigi ma tarbijakaitset väga hindan, arvan ma, et me peaksime ikkagi olema tarbija huvides käituvad. ja ma arvan, et kõik teised kolleegid äh, siin ka toetavad seda. aga me ei tohi kindlasti mitte tarbijat siin tema kaitse huvides äh, informatsiooniga üle ujutada ja seda ohtu ma siinkohal näen Äh, lõpetuseks äh, tahaksin ma öelda, et ka tarbijakaitse puhul ei ole oluline mitte kvantiteet, vaid kvaliteet. ja siin ma arvan, peaks detailsemalt erinevaid küsimusi arutama, mis kvaliteetne on ja mis mitte. aga minu mure praegu on siin, et me lihtsalt liiga palju äh, nõuame informatsiooni tarbijale edastamiseks, aitäh. aitäh härra Palts, kuna tundub, et äh, teised liikmed sõna ei soovi, siis annan sõna tagasi raportöörile, madam Peres, palun. suur tänu. kolleege, kes ka selle asjaga äh, tegeleb ja tahtis ühtset arutelu, ei võtnudki sõna. võib-olla siis ootame ära mõne muu hetke, kus me saame arvamust vahetada kallis kolleeg Palts, tuleb asjad selgelt välja öelda. selle direktiivi eesmärgi osas, selle direktiivi eesmärk ei ole ju öö, olla üks öö, direktiividest, mille eest vastutab volinik Barnier ja muud mitte midagi selle direktiivi eesmärk kui ma nüüd seda seletuskirja õigesti lugesin sihib seda et tuleb eurooplastest tagasi võita usaldus Teie ütlete meile, et äh, liiga palju infot äh, lämmatab info ja et äh, polegi üldse nii palju infot vaja jagada praegu. näiteks eurofondide osas on see dokument palju pikem kui praegu välja pakutud. prospektuse osas on info ka palju pikem kui see, mis siin pakutakse nii et äh, tõesti, see dokument põhiteade dokumentide osas on küll palju äh, loetavam, äh, märksa täpsem ja võimaldab võrdlust. Te ütlesite, et aktsiaturgudel tuleks keskenduda sellele et äh, nad oleksid äh, ligitõmbavamad ja et siis saaks majandust rahastada ja sellepärast ma tahangi laiendada seda ulatusvalda ka aktsio- aktsiatele see ei ole normaalne et praegu ei tunta usaldust aktsiaturgude suhtes hoiustajad arvavad et see ei ole nende jaoks ja tegelikult ähm, selle to- öö, äh, seadusandluse eesmärk on ju näidata seda, et ka väikesed hoiustajad võivad siseneda aktsiaturgudele, kui nad seda tahavad, teatud tingimustel. Te rääkisite ka proportsionaalsusest. nojah, eh, eesmärgiks ongi, et see oleks proportsionaalne ja et oleks vastav ka väikeste investorite huvidele eh, professionaalsed investorid, nendel loomulikult ei ole mitte mingisugust mõtet seda juhendit lugeda, sellest ei piisa, aga see ei ole eh, ka selle äh, juhise eesmärk ja ma arvan, et äh, jah, kõik peab olema võrreldav ja seda ütles ka härra Ferber ja meie toetame seda. ei ole mitte mingisugust äh, lõhet ega segadust selles osas, mida me teeme. ja üllatas mind ka see, võib-olla tõlge ei olnud päris täpne, ütleb proua Peres Te ütlesite, et äh, me peaksime poliitilise äh, kava ka panema sellesse suunisesse kirja. Äh, kas see tähendab siis seda, et me peaksime sellest kujund-, kujundama valimismanifesti, kui me seda nii teeme, siis see oleks küll kummaline ja problemaatiline. aga selge on see, mida see kriis meile näitas, et infovahetus, sealhulgas nende kehvade laenude osas, mis olid suunatud nendele, kes midagi oma rahaga tahtsid teha ei olnud piisav. ja tegemist ei ole poliitilise sõnavõtuga, kui ma ütlen, et inimesi tuleb teavitada eh, selle kohta, kus nad saavad hoiustada oma sääste ja kui on võimalik, peaksid nad tegema seda nii, et need, neid sääste eh, paigutatakse niimoodi, et see rahastab reaalmajandust ja see on loomulikult ju ka, hoopis investeerimisstrateegia, et ja et oleks meil turul tooteid, mis on suunatud sellistele klientidele me nägime ju Küprosega äh, seda, milline on tänane reaalsus. reaalsus on selles, et äh, kui meil ei ole vahendeid selleks, et hoiustajates usaldus äh, taas üles ehitada, siis nad hakkasid hoiust, hoiustama kas padja sukas äärde või viisid selle Põhja-Küprose pankadesse. mida? küsib proua Peeres. mis nüüd puudutab äh, müüdavate toodete piiramist, seda asja me arutame veel proua Peedikäinega edasi ja loodetavasti me saame ka kokkuleppele. ma ütlesin, et kaasnevad riskid, kui äh, me suunistesse võtame ka väga komplekssed tooted ja see võiks olla äh, teiste toodete suhtes ebaõiglane tõsi on see, et tarbijad või peavad täna teadma, kuhu nad oma raha panevad ja sellepärast see suunis ongi nii oluline. minu meelest on oluline, et me keskenduksime struktureeritud ja toodetud toodetele ja kui me ei pööra tähelepanu lihtsatele toodele, siis see tähendab seda, et ebasoodsamas olukorras on kõige lihtsamad tooted ja inimesed hoiustavad nendesse toodetesse, mis on riskantsemad, aga võrdsu, võrdluselement peab olema võimalik nii, nii laias ulatuses, kus on võimalik, kui me tahame selle äh, direktiivi eesmärki täita. suur tänu. Ah, Merci beaucoup, Madame Beres. So, uh, this is the end of the debate. We will vote uh, the amendments in the, commi in the committee hääletame muudatusettepanekuid komisjonis eh, ja seda seitsmeteistkümnendal juunil kaks tuhat kolmteist ning täiskogul on hääletamine eeldatavasti septembris käesoleval aastal. Läheme järgmise päevakorrapunktiga edasi, see on kolmeteistkümnes päevakorrapunkt, mis puudutab kindlustusvahendust eh, ja annan sõna kohe raportöörile härra Langenile. suur tänu. ma ei tahtnud ennem sõna võtta, sellepärast et äh, neid kahte päevakorrapunkti ei kuulutatud korraga välja. ma usun sellegipoolest, et äh, mõlemad teemad kuuluvad äh, ühte, sellepärast et kindlustusvahendus direktiivist me oleme juba ka rääkinud ning äh, küsimus, äh, miks pärast artiklit kakskümmend neli ja kakskümmend viis, mis puudutavad äh, kindlustusvahendaja kohustusi, miks ma selle kohta midagi ei ole öelnud, põhilises põhilise aspektina on oluline siin see, et MIFID on juba seda ära reguleerinud ning meil ei ole vaja sellest uuesti rääkida. edasi muidugi äh, prips määrus äh, jaeklientidele mõeldud tooted äh, kõigepealt kohaldusala laiendab loomulikult äh, ning äh, just kahju osas, kahjukindlustuse osas siin lisab uusi ülesandeid. härra kolleeg Paals juba viitas sellele, et siin on kolleegid teinud muudatusettepanekuid selle eesmärgiga vastuolus olles ja minu arust äh, viib see suisa vastupidise tulemuseni. me oleme teinud erinevaid ettepanekuid, äh, näiteks tavapärastel äh, aktsiatele on olemas finance watch, mõningates liikmesriikides on siin ka see valdkond ära reguleeritud, MIFID samuti kindlustusvahendajaid reguleerib aga kui me vaatame samas äh, Pripsi määrust ning võtame siia kõik äh, tooted sisse, siis olen mina igal juhul valmis, et äh, meil on erinevatele kindlustustoodete lisainfo jaoks ma olen nõus siin järele mõtlema, ainult siis, kui see info voldik ei sisalda liiga palju informatsiooni MD kahe puhul äh, panid kolleegid ette, et äh, need võiksid äh, olla, see fookus võib olla kitsam, nüüd on aga nii Pripsi kui käesoleval juhul kolleegid oma muudatusettepanekutega öelnud, et me peaksime seda laiendama informatsioon väikehoiustajatele ilmselt on õige, sellepärast et see tagab usaldust ning samuti lõbu-, hõlbustab konver-, konkurentsi. nii et äh, siis komplektina jaeklientidele mõeldud toodete müük äh, oleks siin äh, eesmärgiks. komisjon on teinud siin ettepaneku, et meil peaks olema keskmine komisjon ei ole tagasi äh, müügiväärtusteta tooteid siia kaasanud. Äh, see on EMD-s ka eraldi reguleeritud, kui me liiga kaugele sellest ei lähe. siin on öeldud, et hoiused konkreetse intressimääraga on siia kaasatud. Äh, ka pensionid, erinevad väärtpaberid, mis dividende ei teeni, niisiis siin on erinevad tooted, mis on seotud just komplektina müük, müügiks, need on väikese riskiga ja need on just väikehoiustajatele. ja kui seda teha just, kui seda kaasata ka siiasamasse kindlustusvahendusdirektiivi, mm, siis ei oleks see ülemäärane. mõningad kolleegide ettepanekud äh, lähevad äh, sinna, et kindlustusvahendaja on äh, vastutav selle eest, et tooted peavad olema Äh, tooted peavad vastama tingimustele. Äh, mina olen nõus selle poolt, kui äh, pakkuja või müüja vahendab seda informatsiooni. selline informatsiooni teabeleht peaks siis hoiustamise põhimõtteid kaasama, seotud riske, kapitali osakaalu ning samuti tasusid ja vahendustasusid samuti peab see pakkuja andmeid sisaldama ja informatsiooni pakkuja või müüja kohta ning vahendaja peab küll selle informatsioonilehe kliendile andma, aga ta ei ole selle sisu eest vastutav. ma arvan, et ma oleksin sellega nõus, kui me räägime siin ainult fondiga seotud äh, kindlustustest. täiesti tavalise väikekindlustuse jaoks on minu arust see kõik ebaproportsionaalselt suur meil on siin üleüldiselt kehtivad kindlustustingimused ja ma arvan, et just nendes raamides me peaksimegi äh, tegutsema, MIFID peaks siin tarbijakaitse eest hea seisma, tooteinformatsioon äh, peaks äh, Pripsi määrus reguleerima ning ma arvan, et me ei peaks vahendajatelt nõudma mitte mingisugust sisulist info andmist, vaid me peame asjakohast nõustamist neilt ootama. kohaldusala laienemine on siin suur, see äh, kaasab ka siin jaetooteid. artikkel üks räägib samas aga investeerimistoodetest ja mitte väikehoiustajatest ning tooteinformatsioon minu arust ka siinkohal ei ole vajalik, sellepärast et need Äh, tooted ei ole konkreetselt toote kvaliteediga seotud. ma arvan, et me peame siin äh, vaatama alternatiivide poole ja küsimus on, mida tooteinformatsioon peab äh, pakkuma, kas see on lihtsalt ülevaatlik või see on mingisugune tõepoolest keskmine ülevaade infost väikehoiustajale. ja ma arvan, et sekretäriaat on meile kõigile andnud siin võrdlevad teksti, nii palju kui ma tean, siis on kõik selle ka kätte saanud. siin on vastavad artiklid omavahel võrreldud, komisjoni ettepanek ühelt poolt EMD eh, kohta ning eh, ka komisjoni ettepanek eh, MIFID-i tänasest seisust, mis ei ole veel kokku lepitud. mina tahan väga hea meelega sellist kindlustusvahendustoodete reeglistikku, mis ei oleks ebaprofessionaalne, aga mitte teha topelt seda, mida Pripsis on juba välja toodud, aga kindlustusvahenduse direktiivis peaks olema minimaalne standard ja tarbijakaitse küsimus oleks ka siis siin reguleeritud. ma arvan, et me ei peaks kindlasti last vanniveega välja viskama. Uh, suur tänu, härra Langen, sotsialistide ja demokraatide nimel palun proua Veres. ma vabandan, ma ei saa siin variraportööri rolli täita ja täidan siis äh, seda rolli, mis mul on. nimelt ma olen raportöör ühe dokumendi puhul, mida ma paluksin, te ei nimetaks pripsiks, sellepärast et komisjoni ettepanek ei hõlma mitte kusagil viidet pripsile. tegemist on äh, võtmeinfot äh, kajastava dokumendiga investeeringute kohta. ärgem rääkigem Pripsist, Pripsi pole enam. meil on nüüd suunis investeerimistoodete jaoks. see on märksa laiem lähenemine, kui te räägite Pripsist, kui see, mille mina pakun välja raportöörina. nüüd see, mida ütles härra Langen. Um... MIFIDi puhul eh, mul ei ole siin probleeme paralleelide tõmbamisega. see ei tähenda aga seda, et eh, selle seadusandluse spetsiifitsilis-, eh, mm, see, millest me räägime selle seaduse puhul, puudutab just nimelt väikehoiustajaid. me ei räägi ju mingisugusest tohutust uuest piibli kirjutamisest, millest keegi mitte midagi aru ei saa vastasel juhul äh, me ei jõua mitte kuhugi. nüüd äh, see, kui me võrdleme sellega, mida on öeldud solvability kahes äh, kindlustustoodete jaoks, sellega me praegu tegeleme läbirääkimiste meeskonna poolt investeerimistoodete direktiivi meeskonnaga ja see, mis on välja pakutud selle investeerimistoodete põhiteade dokumendi ehk selle suunise jaoks, on see, et äh, see, mis praegu on kokku lepitud, minu meelest äh, äh, näeb ette seda, et kõik, mis on Solvability kahes sees infona ette nähtud, võetakse üle ka sellesse dokumenti ja see on see perspektiiv, mida mina ette näen sellele asjale. aitäh, proua Perez. härra Kiigalt, palun roheliste nimel. aitäh ma tahaksin teha paar lühikest märkust ning ma üritan see, siduda siin need kaks teemat omavahel. ennekõike üldisemad märkused. praegu me oleme probleemide keskel, nimelt see, kuidas me finantsõigustikku koostame Euroopa Liidus. meil on siin siit ja sealt natukene, MIFIDis on natukene, natukene on Pripsides ning mõned on siis ka kindlustusvahenduse direktiivis me üritame täita tühikuid ning me ei saa üksteisest aru, sellepärast et me, me peame läbirääkimisi eri fraktsioonides, ühed äh, läbi räägivad äh, ühel teemal ja nad ei jälgi seda, mis toimub teise teemaga nii et ma tahaksin äh, teile meelde tuletada seda, mida me rääkisime koordinaatoritega. keskpikas perspektiivis ei saa niimoodi edasi minna, me loeme siia suurt lisakaost juurde ning suurt koormust äh, kõikide õlgadele tuleb sellega kaasa, eriti just äh, valdkonnale, kogu valdkonnale me peaksime minema edasi millegiga, mis moodustub selliseks ühtseks õigusaktiks, õigusloomeks meil on olnud ka tarbijateenuste juures olnud samasugused probleemid, meil on olnud siin väga palju erinevaid äh, õigusakte, mõne puhul on meil selline maksimaalne harmoneerimine, mõne puhul mõni, minimaalne harmoneerimine, ka siin on meil sellised samasugused probleemid, kuid me ei saa niimoodi edasi minna see on muidugi otsene meede, mille me võtame kasutusele pärast kriisi, kuid äh, see ei vii meid äh, õige lahenduseni, see ei ole äh, proportsionaalne õigusloome. eile komisjonist äh, härra Barnier ütles, et temal on olemas ähm, selline dokument ning ma ei tahaks viidata siin sellistele süsteemidele, mis on Saksamaal kasutusel kuid me peaksime looma midagi, millega vältida eriarvamusi. mõistagi huvide konfliktid on, kuid ähm, väga suures osas me lihtsalt saame üksteisest valesti aru. minu jaoks ei ole eriti kerge praegu hinnata olukorda, nimelt seda, milline on härra Langeni ettepanekute eh, suhe teistega, tema näiteks eh, teeb ettepanekuid, et paneme liikmesriikidele vastutuse tagasi, samas MIFIDis on juba kaetud mõningad teemad, mida tema tahab nüüd pahupidi pöörata, ma ei ole kogu selles asjas enam kindel ning sekretäriaadiga äh, peaks nüüd läbi rääkima selles osas, kuidas neid teemasid selgitada. pripside osas. me tegelikult vaidleme siin eri vaatekohtadest. proua Perez ütleb, et me tahame kõike katta, sest kui me kõike ei katta, siis näiteks vanilje lihtsad tooted, äh, siis äh, see tuleb siin suur segadus ning me võime kokku, lõppkokkuvõttes saada vastupidise sellele, mis me tegelikult äh, tahtsime saavutada. meil on sellised tooted, mis ei ole eriti keerukad ning me to-, toetame neid keerukamaid projekte, tooteid, aga samas neid lihtsamaid tooteid me kuidagi jätame kahe silma vahele. erinevad tootjad peavad äh, selle teabelehe ju koostama ning nende jaoks võib see osutuda suureks koormaks ning lõpuks me saame veelgi vähem selliseid lihtsamaid tooteid ning ähm, tegelikult põhjendused on samad, aga me jõuame eri tulemuseni me tahame rohkem lihtsamaid tooteid, mida oleks lihtsam omavahel võrrelda, me peame vaatama seda tarbija seisukohast, sest äh, väga suur keerukus on praegu meile probleemiks, me peame saama tooteid paremini omavahel võrrelda ning mõningate muudatusettepanekute eesmärgiks Perezi raporti äh, põh-, äh, juures ongi see, tundub, et osad ütlevad, et samade eesmärkide eh, nimel, nad kasutavad täiesti valesid eh, põhjendusi, see on üks oluline õigusloomeline ettepanek ning mind toob väga suureks mind saadab, see praegu ajab segadusse see, mis siin toimub. ning lõpetuseks tahaksin mainida ka põhiteabedokumente ning seda, mida Burkhard Palts ütles sotsiaal- ja keskkonnapoliitika. ma selgitaksin, kust kõik nüüd see alguse saab. juba komisjoni ettepanekus oli sees kaasata siin ka eetilised investeerimispoliitikad ning ma tunnen seda turgu väga hästi, sest ma olen juba tükk aega töötanud selles sektoris ning äh, siin on väga palju küsimusi kogu turul inimesed väidavad, et nad on rohelised, äh, aga nad tegelikult seda ei ole, nad ainult teevad näo, et nad seda on ning äh, väga mitmed tarbijad äh, on segaduses, nad ei tea, kas nad saavad usaldada neid inimesi, kes ütlevad, et nad on rohelised. ning mainida seda, et oled roheline, ei pruugi üldse tähendada seda ja kui me selle siia nendesse põhiteabedokumentidesse sisse paneme, siis ei pea sellest sama informatsiooni üldsegi äh, kätte saada. biotoodete puhul on meil äh, ka väga suur segadus ning me oleme võtnud kasutusele sellised märgised, äh, mis peaksid tegema lõpu sellisele segadusele turul ning niimoodi meil on võimalik vältida seda, et tarbijad viiakse eksiteele. tegemist ei ole poliitilise küsimusega, ma ei ole huvitatud äh, sellest poliitilisest aspektist, vaid sellest, et me tarbijale annaksime õiget infot äh, ka eetiliste investeeringute kohta ning väga paljud valdkonna töötajad toetavad seda ettepanekut, sest nende arvates on see väga hea võimalus äh, segadust vältida, seda lõpetada ning seega nad äh, saavad ka toetada seda kasvavat sektorit, äh, mida, millest on huvitatud väga paljud investorid, nii et põhimõtteliselt tegelikult ju mitte keegi ei ole selle vastu, et toetada seda sektorit finants turgudel, kuid me peame mõtlema, kuidas saada parimad lahendused me oleme näinud, et äh, turul on väga palju eksiteele viivat informatsiooni, tarbija on segaduses ning on kaotanud usalduse. ma tean, et ka väga paljud inimesed on raha kaotanud, kuna nad on uskunud äh, sellistesse võltsrohelistesse lubadustesse ning seda ei tohiks lubada. ning sama käib äh, mingis mõttes ka sellise riski nähtavuse kohta, kui teil on väga keerukas toode, ja väga palju infot on selle kohta, siis lõpuks ei saa keegi aru, mis asi on riskantne ja mis ei ole. ning me peame leidma sellise lihtsa loetava eh, dokumendi vormi. mul on küsimus Werner Langenile, sest ma ei saanud tegelikult hästi aru millised kindlustused peavad olema kaetud pripsidega võrreldes eh, komisjoni ettepanekuga? ning milliseid ei taha siin äh, näha siin kaasatuna, siis me peame tegema selge vahe sisse, sest tundub, et äh, meie oleme Euroopa Liidu tasandil väga kaua juba oodanud, liikmesriigid on ise oma ähm, poliitikat kasutusele võtnud, äh, kuidas informeerida tarbijaid ning ka see teema peab kaetud olema, nii palju siis minu poolt lühidalt, aitäh aitäh, härra Kiigold. meil on kaks variraportööri, sotsialistide nimel annan sõna Antolin. soovid sõna? en el debate en la anterior reunión de la Comisión de Economía. Aitäh. ma eelmisel koosolekul osalesin arutelul täna oli ette nähtud äh, sõnavõtmine nende jaoks, kes eelmine kord sõna ei saanud, seega ma ei hakka midagi ütlema, ma jään oma eelmiste seisukohtade juurde. Olle Schmidt, palun. suur tänu, härra juhataja ja ma vabandan, et ma jäin hiljaks. Sven äh, justkui äh, nahutas mind sellest või ei nõudan. aga igal juhul ma vabandan, et jäin hiljaks. minu meelest on praegu natukene raske rääkida kompromissidest, aga üldiselt äh, arvaksin ma, et nii nagu ka varem, tuleb meil leida lai konsensus ja tundub, et äh, vähemalt kõik meist praegu peaaegu on ka ühes paadis ja seda härra Langen on ka üritanud saavutada. ja praegu peaksime vältima seda, et me hakkame bürokraatiat äh, siin ainult suurendama nüüd MIFID-i ja Pripsi äh, jaemüügi õiguste kattumine, selles osas mulle tundub, et investeerimistooteid koheldakse teistmoodi kui näiteks autokindlustust või, või muid selliseid tooteid, mis ei ole investeerimise iseloomu ja me oleme kokku leppinud kompromisside osas pripsi puhul aga natukene tekitab must probleeme see et kattuvad kindlustusvahendus äh, prips ja mifid tuleb tagada see et investeerimistooted äh, oleks äh, kindlustusvahendus kaks paketis sees ja kattub ka kindlustusvahenduse pakkumine ja mifidi tekst mis oktoobris eelmisel aastal vastu võeti kindlustustoodete investeerimistoodete puhul eh, nimetagem neid siis näiteks kindlustuspripsideks ma toetan seda et võetakse üles mifidi ähm, äh, äristandardite sõnastus äh, kui äh, luuakse mingisugused müügistandardid siin siis need peavad lähtuma sellest mis on kirjas mifidis ma jäin hiljaks ja ma ei tea mida raportöör selle kohta ütles keegi kes vahendab investeerimis kindlustusinvesteerimistoote peab äh, olema äh, vastavuses kindlustusvahendus kahega. konkreetsed äh, käitumisreeglid võiksid tulla siis kindlustusvahendus kaks reeglitest. muudatusettepanekud kakssada nelikümmend üheksa ja kuussada seitse Ashley Foxilt on minu meelest mõistlikud, ta ütlevad, et ähm, kindlustusvahendajad, kes müüvad äh, investeerimispritse, peavad MIFID-i müügistandarditele vastama, mitte kindlustusvahendus, kaks paketi standarditele, see oleks kõige lihtsam viis, kuidas äh, MIFID-iga kattuvus äh, vältida, kuid oluline on see, et vahendaja peaks mitte keerukaid tooteid suutma müüa ilma MIFID-i poolt ette nähtud testideta ja sellepärast ma toetan äh, muudatusettepanek kuussada kaheksateist äh, härra Kiigoldilt. nüüd ulatus. minu poliitika üldiselt on olnud äh, toetada või ka, suurendada tarbijakaitset ja sellepärast ma oleksin huvitatud nii laiast ulatusest kui võimalik. see ulatus peaks ka otsemüüjatele ja hinnavõrdlus veebilehekülgedele, kuid nõuete haldus ei tohiks sinna alla minna reeglid peaksid olema suunatud nendele vahendajatele, kes müüvad tooteid ja lisatooteid, näiteks nagu reisibürood ja autorendifirmad. ja minu meelest seotud vahendaja definitsioon on selles osas väga oluline ja sellepärast ma toetan äh, Äh, härra Langeni muudatusettepanekut kakssada üheksateist. nüüd äh, registreerimisnõuded on olulised, äh, on olnud mõningaid ettepanekuid lõike kolm muutmist, kus siis peamised vahendajad peaksid reguleerima edasimüüjate osa, see on siis kakssada kuuskümmend neli muudatusettepanekut. nüüd investeerimistoodete keelustamine tuli sisse esimesel aprillil Ühendkuningriigis, me kõik teame seda. Ühendkuningriik peaks seda keellu suutma säilitada, see õigus neile peaks jääma. Sharon Bowles on teie muudatusettepaneku vastuse sisulise number kuussada kuus. ma toetasin seda ja ma arvan, et see annab äh, õiguse, kui see võetakse vastu, Ühendkuningriigi jättes õiguse mina äh, olen vastu äh, keelustamisele Euroopas, sellepärast et see kon-, konkureerimist äh, vähe, konkurentsi vähendaks ja, ja kogu vahendustegevus jääb pankadele, sellest me rääkisime ka MIFIDi ajal ja minu seisukoht on viiesaja kaheksakümne üheksandas äh, muudatusettepanekus kirjas, äh, puudutab see lõiget kakskümmend neli ma tean, et mõned suhtuvad kriitiliselt järgmisesse, aga mina olen ettepaneku teinud äh, täieliku läbipaistvuse osas ja loodetavasti meil õnnestub suhteliselt hea kompromiss selles osas kokku saada. ma olen oma muudatusettepanekus lõike kakskümmend neli näinud ette näha, näha investeerimistoodete puhul täieliku info avalikustamise ja ka kõikide vahendajatele makstavate vahendustasude summa enne müüki kuid äh, investeerimistoodete eripära tuleb muidugi arvesse võtta, ma teen muudatusettepanekus lõikesse seitseteist ettepaneku, et mitte elukindlustustoodete puhul on üleminekuperiood äh, oluline kolmeks aastaks selleks, et vahendajad saaksid oma ärimudelit kohandada uuele seadusandlusele. pärast seda üleminekuperioodi peaks tarbijal olema õigus info kätte saada nõudmisel Need on minu meelest need peamised märkused selles teemas, sellel teemal, nagu ma ütlesin alguses, ma loodan tõesti, et me suudame nii laiapõhjalise konsensuse saavutada kui võimalik, sest minu meelest see teema on ülitähtis ja kui me kõik teeme jõupingutusi ja te teate, ma olen teinud vigu äh, ka varem, ma olen nendest õppinud. Need viimased asjad, mille eest ma olen vastutanud äh, olen ma alati toetanud seda mis on kirjas praegu kompromissides ja ma alati ei ole kõiki kompromisse need ei ole mulle olnud alati meeltmööda ja ma olen selle eest ka saanud vastu püksa aga siiski ma arvan et äh, ainult nii saame me selles parlamendis äh, äh, töö töötada ja kivikottid ei lähe ära langen no suur tänu härra schmidt kui rohkem sõnasoovijaid ei ole siis ma annaksin sõna tagasi meie raportöörile härra werner langenile ja ich hab mich äh jah. härra kolleeg äh, Schmidt, ma kaitsesin äh, tooteinfo küsimust, äh, sellepärast et kui me räägime kvalifikatsioonist, tõendusvajadusest ja muust, siis see peaks toimuma vastavalt nõudmisele, sellepärast et see tekitab kulusid ma arvan, et kindlustusvahenduse puhul peab kindlustusvahendaja olema just äh, eesliinil ja mitte just see kahju eest vastutaja. esiteks äh, on oluline just äh, toote kahjuvaldkond ja toote informatsioon, seda tuleks küsida ka kindlustusvahendaja käest. aga ma olen nõus üleüldise võtmeinfolehega, kui see ei ole liiga suure infotulvaga seotud. aga nii, nagu selle ulatust nüüd laiendati just äh, proua Perezi poolt ning kolleegide poolt tehtud muudatusettepanekute poolt, siis ei ole see tavakindlustuse tavapraktika osa. komisjon tegi ainult ettepaneku, et vaid äh, fondiga seotud ning elukindlustus peab olema äh, kindlustusvahenduse direktiivi järgi Äh, vastasel juhul äh, rakendub sellele MIFID ning äh, siis me ka Pripsi rakendusala ei laiendaks. minu arust on see ka siiamaani olnud nõukogu suhtumine, kuigi lõplik otsus ei ole veel selge, selge ning ka kindlustustooted, mis on fondidega seotud, need peab sisse võtma, aga klassikalised kindlustusteenused jäävad välja ja minu arust äh, ei tohiks siin tagaukust avada kõikide kindlustustoodete jaoks ja ma tooksin näite Saksamaalt äh, Riisterrente, mis on pensionifond, äh, sest see on nii-öelda lisapensionisammas, mis on ka riigi poolt toetatud aga siit tuleks minu arust äh, väikehoiustajad välja võtta, see ei kehtiks Saksamaal, sellepärast et äh, siin ei ole riskiküsimused äh, lahendatud. nüüd kliendile mõeldud infolehed, kes on selle eest vastutav ja ma olen siin täiesti eristumise poolt. ma olen teie ettepanekuid näinud aga sekretäriaat on juba teinud sellise esialgse kokkuvõtte ja kui me selles küsimuses jõuame üksmeelele, siis ma arvan, et me saame üsna kiiresti ka kompromissettepanekud valmis teha, eh, mis puudutab eh, baasinformatsiooni eh, kindlustusvahenduse direktiivi osas ja läheb komisjoni ettepanekust kaugemale aga et Pripsiga seotud äh, me oma kohaldusalas ei viskaks last mitte vannidega välja. kui me oleme selles osas äh, kokkuleppele jõudnud, siis ma olen kompromissi vaimus äh, nõus edasi minema, ma olen alati kompromissi valmis. aga ma arvan, et härra Kiigoldi ja proua Peedikäineni ettepanek süsiniku jalajälje kohta, ma ei ole sellega üldse päri, sellepärast et minu arust alginformatsiooni osas äh, süsiniku jalajälge kirja panna ja sellega seoses tekitada bürokraatlik äh, äh, tõke, mis ainult seda informatsiooni ja toodet keerukamaks muutab, muudab ning tarbijat ilmselt hirmutab selline informatsioon pigem ja ei too mõistlikke investeerijaid või hoiustajaid kaasa. mina tahan, et eesmärk oleks mõistlik, et kindlustusvahendajate kvaliteet oleks kõrgem, et nad äh, tegutseksid ühtlaste reeglite järgi, et kindlustused, mida pakutakse internetis, oleks samamoodi võrreldavad, et äh, Äh, oluline on äh, see, et vastutavad kindlustustootjad ja mitte kindlustusvahendajad ning äh, oluline on ka siin erinevate vahendustasude ja üldiselt tasude küsimus ja ma kindlasti ei taha, et me jõuame sinna, et Ühendkuningriigis ja Soomes me juba nägime, et lõppkokkuvõttes keelati vahendustasude võtmine nõustajatelt ning äh, selle läbi äh, ka kindlustustoodete ostjate arv rahvastikus äh, langes, sest meil on vaja minimaalsed standardid ja informatsioon tagada tarbijale, aga me ei tohi tarbijat hirmutada. ja tarbijal peab olema omal ka minimaalne vastutus. nii et ma olen kompromissideks valmis Äh, Oleg Olešmit, Olešmitiga igal juhul, äh, Pervanš Peressiga ei tea veel täpselt, me oleme siin kähmelnud juba aastaid. So thank you very much indeed. suur, suur tänu, härra Langen. ja see on meie päevakorrapunkti, käesoleva päevakorrapunkti lõpp. muud küsimused, nagu ma aru saan, muid küsimusi ei ole. järgmine koosolek leiab aset järgmisel neljapäeval, kuuendal juunil üheksast kaheteist kolmekümneni. suur tänu kõigile!